Kolleginnen und Kollegen. kallid kolleegid, tervitan teid esimesel ametlikul koosolekul pärast suvepuhkust. terve rida teist käis juba eelmisel nädalal erakorralisel koosolekul. suur tänu, Anna! meil tegemi-, oli tegemist erakorralise koosolekuga, mil me arutasime küsimusi, millega tegeleme kindlasti veel ka sellel ja järgnevatel nädalatel ma palun, et me saaksime veel ühe punkti päevakorda panna, nimelt uh, uue Euroopa Liidu Serbia delegatsiooni juhi ärakuulamine, sellepärast et ta soovib kohe ametisse asu-, astuda ja sellepärast tuleks vastavalt tavalistele reeglitele kõigepealt ta ära kuulata. loodan, et olete sellega nõus. nüüd punkt kaks, juhataja teadaanded sekretäriaat on ette valmistanud resolutsiooni ettepanekud Egiptuse ja Süüria kohta, fraktsioonid võivad nendega tutvuda, kuid ma olen kuulnud, et on terve rida kolleege, kes on soovitanud, et Süüria kohta ei tohiks praegusel hetkel resolutsiooni koostada, seda sellepärast, et olukord on seal ebakindel, ma arvan, et me peaksime siin olema tõesti ka paindlikud, sest keegi meist ei tea, mis järgnevatel päevadel juhtub. seega võiksime lihtsalt arutelu pidada. sama kehtib ka Ukraina kohta, Ukraina ja Venemaa suhtes, suhete kohta, seda me eelmisel nädalal ka arutasime. ma arvan, et meil oli võimalik ka tõesti avalikkusele tugev ja selge sõnum saata. näitasime, et ähm, Ukraina ja Venemaa kohta on meil selge seisukoht. koordinaatorid peavad nüüd veel mõtlema, kuidas edasi minna. üks võimalus oleks äh, Egiptus, Süüria ja ka Ukraina ning ka ülejäänud äh, naaberriigid, tegemist on ju riikidega, mis lähevad äh, naabruspoliitika alla, et äkki oleks võimalik, et volinik Füüle teeb avalduse naabruspoliitika kohta järgmisel nädalal täiskogu osaistungjärgul ja siis me saaksime kolmapäeval ka arutelu selle üle maha pidada. see oleks siis ka selge sõnum ja siis meil oleks võimalik vältida seda, et üks nendest aruteludest satuks erakorraliste küsimuste alla. nii et äh, kui te olete nõus, siis mõelge selle üle fraktsioonide siseselt täna veel kella kuue-seitsmeni, selleks et me saaksime oma seisukoha välja töötada selles osas, kuidas edasi minna. meil on terve rida protokolle, mis tuleb kinnitada ma näen, et meie sekretäriaat suvepuhkuse ajal on tõesti üüratult palju tööd ära teinud. olen veendunud, et te kõik olete mõnuga need protokollid läbi lugenud ja olete sellega ka, nende protokollidega ka nõus, vähemalt mitte keegi ei tundu siin protesteerivat, nii et protokollid on kinnitatud. nii, ja läheme nüüd äh, järgmise päevakorrapunkti juurde, Euroopa Liidu ja ASEAN-i suhete tulevik. ma paluksin kolleeg Pütikhoferit äh, et ta teeks meile sissejuhatuse. me soovime täna läbi vaadata tema raporti eelnõu ja muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kümnendal septembril keskpäeval ning nii palju siis minu poolt palun anda selgitusi, väliskomisjon on vastutav komisjon, tegemist on esimese arvamuste vahetusega ja meil on võimalus üheksandal septembril Strasbourgis Singapuri välisministriga arutelu korraldada ja ma arvan, et selles mõttes ähm, võib see olla ka väga tähtis. Rainer, palun. suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid. selle raporti sisuks on poliitilise koostöö tugevdamine Euroopa Liidu ja ASEAN-i riikide vahel. selle raporti mõtteks ei ole see, et me Euroopa Liidu ja ASEAN-i eh, üksikute riikide suhteid hakata siin peegeldama, ma eeldan, et äh, koos partnerluse ja koostöölepingutega mille üle meil varsti tuleb hakata arutelusid pidama hakata nende kolleegidega, kes nende eest vastutavad, et siis me räägime nendest suhetest eraldi ja ma ei tahtnud siin praegusel hetkel oma raporti piire ületama hakkama tähtis on minu arvates see ja keskne selle raporti jaoks on see, et me lihtsalt analüüsiksime olukorda, et need riigid, mida meie tunneme ASEAN-i riikidena, et need riigid mitte ainult majanduslikult, vaid üha rohkem ja rohkem, kuna nad üritavad rohkem koostööd teha et nad üha rohkem ja rohkem on ka poliitiliselt Euroopa Liidu jaoks tähtsaks ja huvitavaks partneriks. ja et nad peaksid olema ka tähtsad Euroopa Liidu Aasia strateegias viimastel kuudel on meil selles küsimuses toimunud mitmeid kuulamisi ja ikka ja jälle on viimasel ajal öeldud, et Euroopa Liidul ei ole piisavalt äh, huvi ja tähelepanu nende riikide suhtes. see kriitika oli õigustatud, kuid asjad on hakanud muutuma. näiteks äh, Lady Ashton sellel aastal esimest korda osales Singapuris äh, dialoogifoorumil ja ma arvan, et see oli tegelikult väga selgeks sõnumiks, et Euroopa Liidu huvi nende riikide vastu on suurenemas ja muidugi tuleb seda koostööd teha pidevalt ja sinna tuleb lisada Äh, mitte ainult tugevamad kontaktid poliitikute vahel, vaid meil on vaja ka, et äh, erinevad ekspertrühmad teeksid koostööd, äh, et toimuks kultuurivahetus, kultuuri- ja majandushuvide vahetus, mis mängib ka siin tähtsat rolli selles raportis on tõstatatud terve rida institutsioonilisi arenguid kui ma raporti projekti koostasin, siis ma ei teadnud veel, et äh, eesmärgiks on äh, delegatsiooni juht äh, Jakartasse saata, ma ei teadnud, et selle kallal tehakse juba tööd, nii et seda ei ole siis, ei oleks vaja siis siia ka kirja panna, on väga tore, kui seda tehakse, meil on väga hea meel selle algatuse üle on veel ka mõned ettepanekud, mis puudutavad institutsioonilise raamistiku laiendamist. võib-olla siin tuleks natukene sügavamalt aru pidada näiteks selle mõtte üle kokku kutsuda Euroopa Liidu aseni liikmesriikide parlamentaarne assamblee. mind huvitaks siin, mida teie sellest arvate? ma üritan teha ka üksikuid ettepanekuid, mis on keskse tähtsusega, nagu näiteks see mõte, mis puudutab kultuurivahetuse aastat Euroopa Liidu ja ASEAN-i riikide vahel väga ettevaatlikult suhtun ma julgeoleku mõõtme mõõtmesse ja koostöösse julgeolekuküsimustes. ma ei usu, et Euroopa Liit äh, peaks äh, siin äh, väga julgeid avaldusi tegema. sellegipoolest ma usun, et on teatud valdkondi, kus on võimalik äh, julgeoleku küsimusi arutada. siin näiteks piraatluse valdkonnas tõesti on, mille osas koostööd teha ja sel, nendes valdkondades võiks seda koostööd ka toetada. mida me ei tohiks teha, ja sellepärast tõesti palun, et te ka kriitiliselt need küsimused läbi vaataks nimelt äh, mulle ei meeldi see, et me loome mingeid tühje raamistikke mis kõlavad küll hästi, kuid mida ei ole võimalik praktiliselt äh, teostada. ma kardan, et äh, ei ole siin mõtet mingit Potjomkini küla hakata ehitama, kuid meil tuleks lihtsalt keskenduda teatud äh, selgetele nähtavatele valdkondadele ja poliitiline koostöö nendes valdkondades minu arvates oleks väga tähtsaks sammuks edasi ja lõpetuseks, härra esimees, üks aseni liikmesriikidest ähm, on juba teinud kriitilise avalduse teatud sõnastuste kohta selles äh, raporti eelnõus. muuhulgas kritiseeriti seda, et siin viidatatakse varasematele Euroopa Parlamendi resolutsioonidele need varasemad resolutsioonid äh, kohe kindlasti kõikidele ASEAN-i liikmesriikide valitsustele ei meeldinud. mina arvan, et äh, koostööd tehes tuleb tõesti ühiseid nimetajaid leida, aga meil tuleb hoolitseda ka selle eest, et meie äh, suht, suhetes ASEAN-i riikides saaksime me ka kriitilisi küsimusi tõstatada. ja mina siin enda arvates seda ka äh, tegin ja nüüd loodan teie äh, parandusettepanekute peale, suur tänu! esimees ilma mikrofonita. Äh, palun äh, pidage kinni lühikestest kõnedest, kõneaja piirangutest, äh, kas soovite kohe sõna saada või hiljem? suur tänu, härra esimees, suur tänu selle eest, et saan kohe sõna, ütleb proua Jeegle. mul tuleb minna põllumajanduskomisjoni hääletama ja ma arvan, et meie, meie hulgas on paljusid, kelle jaoks äh, hääletus põllumajanduskomisjonis on tähtis. suur tänu raportöörile raporti projekti eest, minu arvates on tegemist äh, õnnestunud eelnõuga, tahan seda välja tuua ja väga tähtis on, et me oma seniseid suhteid Kagu-Aasia riikidega väga selgelt analüüsime. suur tänu minu fraktsiooni nimel ka selle eest, et kõik variraportöörid kaasati raporti koostamisse võimalikult varajases etapis ja ma arvan, et tuleb tänada ka selle eest, et see, mida ma juba alguses ette panin ja soovitasin, on juba praegu selles raporti projektis sees meie jaoks äh, kahepoolsed suhted on väga tähtsad vundament kontakti kivid äh, lepingu sõlmimiseks ja teiselt poolt on meil vaja ka uut laiemapõhjalist lähenemist. meil on juba seitse iseseisvat lepingut ja sellepärast on vägagi mõistlik, et sellest üritatakse nüüd üks suur leping välja töötada. meil on võimalik majanduspoliitilistes küsimustes seisukohti avaldada, seda siin raportis ka tehakse siin raportis äh, on tõstatatud ka julgeolekupoliitilised küsimused. mina siin teeksin isegi veel äh, karmisõnalisemaid muudatusettepanekuid, et asju selgete sõnadega välja öeldakse et me siin võib-olla rohkem veel arutaksime neid küsimusi, aga ma ei taha teha põhimõttelisi muudatusi. sama kehtib ka lõimimispoliitilise lähenemise kohta. minu jaoks on väga tähtis, et poliitiline lõimimine oleks välja toodud, aga me peame rääkima ka majandusliku integratsiooni vajalikkusest, et need mõlemad on tähtsad ja sinna hulka kuulub veel ka kultuuripoliitika, mis on üks osa sellest tervikust. minu jaoks haridus äh, Äh, kuulub samamoodi ähm, üleüldise kultuuripoliitika hulga, samamoodi nagu ka teadustöö. parlamentide roll ja nende koostöö. härra raportöör, mina toetan teid sajaprotsendiliselt ja kui härra esimees äh, isegi mind ei äh, kuula, siis ma arvan, et me siiski arutame seda küsimust veel ma arvan, et väga tähtis on, et me tõesti äh, räägiksime sellest küsimusest. härra esimees, me rääkisime siin äh, äh, ametlikust parlamentaarsest assambleest ja me teame, et see toob endaga kaasa äh, lahkarvamusi. mina toetan teid. Need küsimused, mis te välja tõite, on minu arvates otsustava tähtsusega meie suhete jaoks, nad on põhjalikud ja nad aitavad eesmärke täita. me peame tõesti äh, veelgi rohkem äh, eesmärkidele pühenduma ja ma olen veendunud, et see raport nüüd kujuneb heaks. ma olen teiega ühel nõul, me ei soovi siin tühje sõnu, tühja raamistikku, me soovime selget raamistikku ja see töö siin on esimeseks sammuks selle raamistiku suunas. aitäh, härra esimees! suur tänu! ma, mul ei ole vaja minna põllumajanduskomisjoni, ütleb härra Leichtfried, aga ma üritan ka teha lühidalt. ka mina tahaksin kasutada ära seda võimalust ja veel kord äh, raportööri tänada suurepärase koostöö eest nagu ka proua Eegle puhul me tõesti juba eelnevalt oleme väga palju arutelusid pidanud ja sellepärast äh, see raport äh, oma praegusel kujul on väga hea ka mina leian, et on mõistlik parlamentaarset äh, mõõdet äh, rohkem välja tuua meie suhetes. meil on äh, juba palju kogemusi siin Ladina-Ameerika parlamentidega, seal toimivad suhted väga hästi ja need Ladina-Ameerikaga suhted võiksid olla eeskujuks ASEAN-i riikide suhetele. olen raportööriga nõus selles osas, et julgeolekupoliitiline mõõte on see, millele me ei peaks nii palju rõhku asetama. Euroopa Liidul endal on siin piisavalt sisemisi probleeme ja otse loomulikult võime me siin äh, teatud problemaatilised küsimused välja tuua, kuid ma kardan, et me ka ise ei ole teatud küsimustes võimelised lahendusi välja pakkuma ja sellepärast oleks väga raske siin teistele neid nõudmisi esitama hakata. minu jaoks on tähtis äh, ja võib-olla teen ka mõned muudatusettepanekud nende kohta, aga see kõik ei ole mitte selleks, et äh, raportit äh, muuta, vaid lihtsalt teatud asju paremini välja tuua esiteks töötingimuste küsimus, see on minu jaoks väga tähtsaks küsimuseks ja ma arvan, et Euroopa Liidu jaoks üleüldiselt on see tähtis, samamoodi nagu ka inimõigused, jätkusuutlik areng, naiste õigused. Need on need küsimused, mida tuleks tõstatada. ja lõpetan ka kohe, mulle valmistab äh, head meelt see, et äh, kuigi siin raportis tuuakse välja mitmeid erinevaid valdkondi, siiski äh, arvestab ka teiste vastutavate komisjonide pädevusalaga. näiteks äh, Rahvusvahelise Kaubanduse äh, Komisjoni raportitega on meil tihti see probleem, et raportöörid äh, ületavad oma pädevuse piire. siin seda õnneks äh, ei ole ja sellepärast on mul väga hea meel, et meil on võimalik äh, koostada hea raport, mis kohe kindlasti saab ka selle parlamendi toetuse. suur tänu! Grazie Presidente, colleghi. Io purtroppo non posso associarmi ai ringraziamenti. Suur tänu, lugupeetud. Essendo relatore ombra per il mio gruppo, il gruppo è... Suur tänu, härra esimees. Mina olen oma fraktsiooni variraportöör. Mina mind ei kuulatud ära, kui härra Püdikohver oma raportit äh, koostas, sellepärast ähm, on mul siin väga raske hakata kedagi tänama, minu arvates on tegemist väga ebademokraatliku lähenemisega. tegemist on ju tõesti sisemise demokraatia küsimusega, mida meil on vaja. jah, siin on terve rida väga tähtsaid küsimusi. aga samas teised küsimused on täiesti välja jäetud me ei räägi siin mitte ainult äh, tähtsast turust Euroopa Liidu jaoks, me räägime siin kuuesajast miljonist uuest partnerist aastast, aastal kaks tuhat äh, viisteist ja need on äh, potentsiaalsed kaubanduspartnerid Euroopa jaoks, mis on praegusel hetkel kriisis siin on terve rida rahastamismeetmeid, äh, mis on ette nähtud nende arenguriikide jaoks Euroopa Liidus ja minu arvates ei ole õige see, et Euroopat vaadatakse kui rahaautomaati, mis peab alati teisi riike aitama. ja siis teised äh, ja siis need riigid, keda me aitavad, äh, teevad kaubanduskokkuleppeid hoopis Austraalia või Jaapaniga. ehk siis, et meie maksame ja kasu lõikavad teised see küsimus puudutab ka teisi komisjone mina kohe kindlasti tahaksin ähm, tõstatada siin majandusliku koostöö küsimuse. Äh, me ei räägi siin mitte ainult poliitilisest koostööst, meil ei piisa siin äh, sellest, et meil oleks parlamentaarne assamblee. kuidas ähm, me kavatseme siin parlamentaarset koostööd teha riikidega, millel ei ole isegi mitte parlamenti. Brunei on absoluutne monarhia, Laos ja Vietnam, neil on üheparteisüsteem ja mida te soovite siin saavutada? sellepärast arvan mina, et selle raporti puhul tuleb meil veel teha muudatusettepanekuid selleks, et see oleks ka demokraatlik. suur tänu, härra esimees ka mina liitun nende kolleegidega, kes tänavad raportööri raporti eelnõu eest, ütleb härra Scholz. minu arvates on kaks küsimust, mis tuleb siin meie tähelepanu keskmesse panna. nagu Rainer Brütikhofer ütles, et äh, kuigi meil on siin pikaajalised suhted juba, siis äh, selle integratsiooniprojektiga äh, sealses piirkonnas ei ole Euroopa Parlament tegelenud. ma arvan, et meil on Euroopa Parlamendis vaja ühist lähenemist nende riikide jaoks. ma arvan, et see tuli täna siin ka väga selgelt välja. ja teiseks selle integratsiooniprojekti erilisus. seda ei ole siin välja toodud, vaid hoopis on välja toodud äh, ühised väljakutsed, mis seisavad Euroopa Liidu ja ASEAN-i ees ja üritatakse selle kaudu leida ka ühiseid nimetajaid Äh, siin räägitakse nii-öelda üksteise tund-, äh, tundmaõppimisest äh, teadusvaldkonnas, haridusvaldkonnas, kultuurivaldkonnas, see on tõesti väga eriline lähenemine. ma loodan, et järgnevas tööprotsessis on meil veel teatud punktides jõuda küsimustele, nendes punktides, mida mina sooviksin siia raportisse veel sisse viia. minu arvates on õige see, et me keskendume institutsioonide vahelisele koostööle inimõiguste valdkonnas, äh, siin inimõiguste allkomisjon kohe kindlasti saab oma seisukoha ka seda raportit rikastada, aga mina tahaksin tõstatada veel ühe keskse küsimuse, nimelt äh, aseni riikide äh, jätkusuutliku arengu jaoks on tähtis see, et välja töötataks korralikult toimiv sotsiaalsüsteem selleks, et äh, neil oleks võimalik reageerida erakorralistele olukordadele. teiseks see ühine parlamentaarne assamblee on minu arvates äh, toetamist vääriv mõte. on tõesti terve rida protsesse, mille kaudu meil tuleb äh, le lepinguid laiendada, meil on vaja teatud verstapostid paika panna selleks, et praegu olemasolevate ja veel äh, sisseviidavate mehhanismide toimimisvõimet hinnata. ehk et mõlemad pooled peaksid kasutama kõike kõiki võimalusi selleks, et seda koostööd edasi viia. ja kolmandaks tuleb küsida ka reaalpoliitilise lisandväärtuse kohta. mida see tähendab? seda, et meie ei pööra tähelepanu mitte ainult majanduslikule koostööle, vaid me mõtleksime selle peale, kuidas äh, teistes valdkondades äh, koostööd teha ja kuidas me saaksime ASEAN-i riikide suhteid üles ehitada nii, et sellest lõikaksid kasu nii sealsed äh, kodanikud kui ka Euroopa Liidu kodanikud ja veel kord suur tänu raportöörile, et meid nii varajases etapis juba kaasati raporti koostamisse. Um, will... suur tänu, lugupeetud äh, esimees, mina usun, et äh, Euroopa on süüdi selles, et meil ei ole ASEAN-i riikidega tihedamaid suhteid ja olen nõus härra Pütikoferi seisukohtadega, mille ta on raportisse vorminud. ja äh, me peame rohkem osalema selles koostöös, äh, seda enam, et praegusel hetkel ameeriklased panevad suurt rõhku Aasia riikidele ja seda silmas pidades äh, me peaksime selgelt äh, välja ütlema, et me ei ole piisavalt palju huvi tundnud selle piirkonna vastu, äh, see kehtib ka parlamendi kohta. me teame väga hästi, kuidas äh, see ei ole olnud meie jaoks esmatähtis ASEAN-i riikidega suhteid, suhete pidamine. ma käisin hiljuti Indoneesias ja, ja kuulsin muuhulgas kaebusi selle üle, et proua Ashton ei ole käinud nende riigis, äh, nii et see on ka neile nähtav, Indoneesia puhul on tegemist ühe suurema öö, äh, öö, äh, demokraatliku riigiga selles maailma piirkonnas ja suhted selle riigiga on olulised, tegemist on riigiga, mis on G kahekümne hulgas ja tegemist on olulise äh, ASEAN-i äh, riigiga. nii et olen siis nõus meie raportööri seisukohtadega. ma arvan, et parlamentaarne assamblee, mille mõned liikmed äh, ei ole küll tõesti paraku demokraatlikud, annab meile võimaluse suhet nii-öelda parlamendiliikmetega, kodanikuühiskonnaga või teiste ametitasanditega äh, isegi. Äh, ASEAN, võib öelda, on äh, integratsiooni valdkonnas väga nõrk vastuvõtja piirkond, aga samas ka selles piirkonnas on toimunud viimastel aastatel areng, mida tuleb ka edaspidi toetada ja julgustada mulle meeldiks, kui selles raamistikus oleks märgitud midagi ka korruptsioonivastase võitluse mehhanismide kohta, äh, korruptsioonivastase võitluse kohta üldse, üksteise hindamine selles valdkonnas. ka meie oma riikidest võiksime ehk jagada omalt poolt teadmisi ja häid tavasid. nii et viide mitte ainult rahapesule, vaid ka Äh, maksuparadiiside vastasele võitlusele oleks äh, ka selles kontekstis teretulnud, äh, see Indoneesias tunti tõsist muret selle pärast, kuidas on olud, olukord maksuparadiiside küsimuses mõnedes teistes ASEAN-i riikides. piraatlust on siin mainitud, piraatlus on üks hea näide selle kohta, kuidas piirkondliku koostööga on võimalik tulemusteni jõuda. olukord oli varem palju hullem ja selle koostöö tulemusena on asjad läinud kiiresti paremuse poole. ja ma arvan, et oleks kasulik ka siin seostada illegaalset metsaraiet ja sellega kaasnevat suitsuprobleemi ka äh, palmiõli ekspordiga, sellepärast et see seos on täielikult olemas ja inimõigustele viidates oleks kasulik rääkida ka sotsiaalsetest õigus, õigustest, tööõigus, tööliste õigustest, tööturu õigustest, sealhulgas ka sotsiaalsed õigused ja sotsiaalkindlustuse õigus. siis kohtu sõltumatus, kohtu sõltumatus on väga tõsiseks probleemiks paljudele sellistes riikides, ka nendes, mis on demokraatlikud nagu Indoneesia. ja surmanuhtlus täpselt samamoodi äh,, nagu me, me, me peaksime siin mainima ka kindlasti surmanuhtluse küsimust. see oleks meie sõnum neile, et äh, kodanikuühiskond tervitaks sellist sõnust ja mõnedes riikides on olnud moratoorium, kuid kui surmanuhtlust rakendatakse, nagu näiteks äh, lahe piirkonnas äh, naiste suhtes, äh, siis nad on üsnagi selle vastu, kui ta oma koduriigis on siiski surmanuhtlusega probleeme. suur tänu, Charles Tänak, palun! suur tänu! ASEAN on, on mitmetasandiline organisatsioon, mis kasvab ja mille maa, roll maailmas kasvab, kuid ta ei ole võrreldav Euroopa Liiduga ja poliitilise liidu ambitsioonid ei ole ka Euroopa Liiduga vastavad ASEAN-i organisatsioon on ainult majanduslik ja nagu minu kolleeg Martines mainis, on see üsnagi mitmekesine riik, mitmekesine organisatsioon demokraatia seisukohast, riikliku ülesehituse seisukohast, inimõiguste olukorra seisukohast ja nii edasi, nii edasi ja nii edasi aga ma tervitan seda äh, raportit üldiselt, mõningad probleem, probleemid on mõningate lõigetega, nagu näiteks lõige kuus, kus mainitakse ametliku Euroopa aseni parlamentaarset assambleed ja selle loomist. Äh, praegusel hetkel ma arvan, et me ei peaks uurima äh, seda, millist lisandväärtust parlamentaarsed assambleed meile toovad, sellepärast et me teame, et need on väga kallid ja tegelikult ainult kordavad parlamentaarsete delegatsioonide tööd. praegusel hetkel mina suhtun selliste assambleede lisandväärtusesse äärmiselt skeptiliselt. maksumaksjale maksavad nad väga palju ja võib-olla äh, mina ise olen ka töötanud ise Euronesti ja teisi äh, assambleesid, Euromeedi ja võib-olla me peaksime vaatama, kas nad midagi üldiselt, äh, ka midagi juurde toovad, midagi lisavad lõige üheksateist, väga roheline maailmanägemine siin iseäranis seoses äh, metsaraidega ja palmiõli tootmisega äh, ka seoses siin, äh, aga need riigid otsustavad ise, kuidas nad oma majandust arendavad, millist majandusarenduskogu segu nad toetavad. aga ma tervitan iseäranis lõiget neliteist, mis puudutab Euroopa Liidu seda, et Euroopa Liit peaks laiendama ülikoolide inglise keele õppekavu ja äh, tavaliselt räägitakse, et asju peab õpetama kõikides liikmesriikide keeltes. mulle selline algatus siin väga meeldib, aga see samas, see äh, konkureeriks minu oma koduriigiga, kus pakutakse kõrgharidust just, äh, mis on väga populaarne, sellepärast et seda pakutakse inglise keeles, nii et võib-olla ma ei peaks seda lõiget siin sellepärast toetama, et see ähm, tooks konkurentsi minu äh, oma koduriigi ülikoolidele. aga igal juhul ma seda siiski toetan. suur tänu! ja järgmisena saab sõna härra Mr Butikover and all colleagues um.... EAS-i esindaja, suur tänu ja meie tervitame seda äh, raporti projekti, me tervitame selle raporti projekti üldist äh, ülesehitust, äh, üldiseid mõtteid, ASEAN-i ja Euroopa Liidu suhted on olnud juba pikaajalised ja kui me oleme pisut enesekriitilised, siis võib-olla Aasia on jäänud pisut tähelepanu alt kõrvale võrreldes teiste riikidega. viimaste viimase kahe aasta jooksul, aga siiski on suhted tihenenud, tugevnenud ja me leiame, et Euroopa huvides on toetada ASEAN-i riikide integratsiooni, erinevad välistegurid ja ka välistegijad konkureerivad selles piirkonnas omavahel ja meie tahaksime, et ASEAN-i riigid oleksid tugevad ja ühtsed ning äh, oleksid äh, õigusriigi põhimõtteid äh, ja mitmepoolsust austavad riigi tasane riigid. seetõttu oleme viimase paari aasta jooksul tõesti töötanud selle kallal, et oma sidemeid asene riikidega tugevdada ja meie oleme muutnud sagedasemaks visiidid sellesse piirkondadesse. ja me leiame, et Euroopa Liidu kui piirkondliku organisatsiooni ja ASEAN-i suhetes on midagi täiesti ainulaadset. meie võime äh, omalt poolt anda ASEAN-i arengule midagi, mida teised partnerid ei saa, näiteks siseturu arengu osas või see nõndanimetatud äh, ühendatuse tegevuskava küsimus äh, või connectivity agenda ja samuti see on üheks meie koostöövaldkonnaks mittetraditsiooniline julgeolek, nii Euroopa pool kui ka ASEAN tahavad arendada meie suhteid kaugemale kui tavalised majanduslikud suhted, mis on olulise, oluline ka tuleviku seisukohast. poliitiline julgeolek on valdkond, kus me tulevikus saame veel koostööd teha kus potentsiaal on suur. järgmisel aastal tulevad kõik ASEAN-i välisministrid äh, Brüsselisse, kohtuvad oma Euroopa Liidu partneritega ja see on suurepärane võimalus hinnata meie asjade seisu, meie suhete seisu ning seada eesmärke tulevikuks. mis puudutab raportit ennast, siis raport on väga hästi kooskõlas ka meie enda mõtetega ja me tervitame kahel käel seda, et äh, siin viidatakse, et äh, poliitiliselt äh, tuleb suhengut, suhteid arendada ja võib-olla siis sissejuhatuses on viidatud siin kahele ministrite kohtumisele, äh, aga paraku äh, tegelikult on neid kohtumisi olnud äh, üks Bruneis kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja järgmisel aastal toimub üks Brüsselis, aga Brüsselis praegusel hetkel ei ole toimunud veel ühtegi sellist kohtumist. siis viide piraatlusele, väga paljud parlamendiliikmed siin viitasid, kui oluline koostöö on piraatluse valdkonnas, jah, tõesti, ja samuti julgeolek Ähm, merel üldisemalt on üks oluline valdkond. ühendatus, väga oluline teema, ühendamine, äh, liikuvus, äh, see on valdkond, kus Euroopa Liidul on kogemusi, mida teistel partneritel, ASEAN-i partneritel niivõrd äh, palju ei ole. ja siis lõige kakskümmend, tuleviku, tulevane koostöö, ähm, seda võiks tugevdada ja samuti siis äh, lõikes kakskümmend viis on viidatud äh, inimõiguste arengule, demokraatlike reformide protsessile Birmas või Myanmaris. Äh, seda võiks võib-olla pehmemalt öelda, siis tervitame siis ka ICC-d ja surmanuhtluse küsimust. suur tänu! Thank you, chairperson uh,. Just uh, on. suur tänu. et EFKA peadirektoraadi Euroopa Komisjoni nimel äh, tahaksin ma nagu äh, EAS-i kolleeg omalt poolt kinnitada, et meile on see raport meeltmööda, me tervitame seda raportit, väga paljud soovitused on äh, heas kooskõlas juba tehtavate, tehtava tööga. tervitame seda, et selles raportis on kutsutud üles äh, suurendama Euroopa Liidu panust ASEAN-i integratsiooni protsessi ja komisjon on valmis seda tegema ja siis äh, kolm hiljutist otsust, viimase kuu jooksul langetatud otsused on väga äh, hea üks näiteks sellest äh, Redi programm, mis on piirkondlik dialoogivahend, selle arendamine, siis teine otsus puudutab kõrghariduse alast koostööd, kuhu on kaasatud äh, kvaliteedikinnitused, äh, krediidiülekanded ja nii, või punktide, ainepunktide ülekandmine ja nii edasi ja nii edasi, siis samuti piiri haldamise projekt, mis on seotud julgeolekuküsimustega ja see sellised vahetusprogrammid, äh, kõrghariduse vahetusprogramm, äh, piirialase äh, koostööprogramm aitavad ühendatavust parandada, liikuvust parandada ning suurendavad inimestevahelisi kontakte, mis on väga teretulnud. siis hindasime ka oma ühiskomisjonis tulevasi võimalikke koostöövaldkondi ja teie raporti soovitustega kooskõlas, on see, et ka meie oleme toonud välja kliimamuutuse valdkonna koostöö, nagu ka teie kaheksateistkümnendas lõikes. ja lõpetuseks ebaseaduslik metsaraie. meil on juba koostöö mitmete riikidega selles piirkonnas, see on tõesti oluline valdkond, nagu ka parlamendiliikmed siin viitasid. niisiis meil on väga hea meel teie soovituste üle ja see on äh, väga hästi kooskõlas äh, meie juba praegu tehtava tööga äh, ning ka meie tulevikuplaanidega, aitäh! raportöör, palun! tänan, esimees! ja minu poolt mõned vähesed märkused. nagu te kõik teate, siis selliste raportite projektide koostamine allub mitmetele formaalsetele piirangutele. tuleb arvestada, et ma ei saanud äh, sisse võtta mitmeid aspekte, mida ka paljud teist äh, siin esimesel arvamuste vahetusel mainisid. nii et ma saan need äh, omalt poolt lisada muudatusettepanekutena ja teiseks, konkreetselt räägiti siin lõikest kakskümmend viis, mis puudutab rohingade olukorda. ja ma tahaksin siinkohal öelda välisteenistuse esindajatele, et ma juba rääkisin Myanmari saatkonnaga et nad vaataksid läbi täpselt selle minu poolt äh, välja pakutud sõnastuse. ja viimane märkus. kolleeg ähm, ECR-ist kritiseeris, et teda ei kutsutud äh, kohale ning et see kõik oli ebademokraatlik. mulle tundub, et tema on siin asjadest valesti aru saanud ma kutsusin kohtumisele endaga kõik fraktsioonid ja võib-olla teie siis ei olnud veel oma fraktsiooni liikmeks saanud, kutse teieni ei jõudnud, aga igal juhul ma tahan toonitada, et see kriitika minu aadressil, et mina ei tee koostööd, on täiesti vale. seda võib kinnitada ka härra Tännok et ma ei lase ennast häirida erinevatest arvamustest, ma püüdlen ikkagi koostöö poole. nii et äh, palun, äh, proua, mõelge järele veel oma kriitika üle, arvatavasti teie büroo lihtsalt ei ole suutnud oma tööd piisavalt hästi organiseerida. ja see moonutatud pilt, et äh, meie siin teeme sellist poliitikat, mille eest me küll maksame, aga teised saavad kasu, ka selle kriitikaga ma ei ole nõus. antud juhul äh, ma oleksin huvitatud ka sellest, et te teeksite konkreetsed muudatusettepanekud, äh, et siis äh, võtta vastu raport, mida me saaksime mõlemad toetada, aitäh! proua De Martini, palun. ma tahaksin öelda kolleegile, et mina olen ametlikult oma fraktsiooni variraportöör ja see on parlamendis ametlik info. suur tänu, siis palun äh, kontrollige oma büroos üle, kas see kutse läks kuskile vasakule või mitte elegantsemalt, härra Pütikofer, manitseb esimees. ja esimees, ma üritasin äh, tõesti elegantsemalt väljenduda, aga kuna selle juurde tuldi veel kord tagasi, siis ma lihtsalt ei suutnud enam Äh, suur tänu ja jõuame nüüd äh, päevakorrapunkti number viis juurde, milleks on Euroopa naabruspoliitika. meil on siin kaks äh, raportööri, kaks kaasraportööri. idapartnerlusega tegeleb kolleeg Sarjus Volski ja lõunapoolsete riikidega kolleeg Panseri tulevikus me võiksime teha muidugi vastupidi ja areneda veel, nii et Panseri tegeleb idapartnerlusega ja äh, Sarjusvorski lõunanaabrusega. aga nii kaugele me praegu veel ei ole jõudnud. nii et äh, härra Sarjusvorskil on nüüd äh, siiski võimalus rääkida sel korral idapartnerlusest. ja palun, Jacek, sul on sõna suur tänu, esimees. ma usun, et äh, selge on see, et äh, mõlemal partnerlusel on nii ühiseid kui ka erinevaid äh, jooni ja kui ma tulin väliskomisjoni, siis idapartnerlusega ma hakkasin esimese teemana tegelema. väga oluline on see, et me paneksime paika parlamendi seisukoha enne Vilniuse tippkohtumist parlamendil on võimalus öelda tah-, teatud asjad äh, otsesemalt välja. ja me saame viimase minutini uuendada oma seisukohti, peame ära kasutama selleks vajalikud menetluslikud võimalused. igal juhul tuleb reageerida võimalikele viimase hetke muutustele ja vastavalt sellele ka kaasajastada raportit mis puudutab äh, idapartnerluse riike, siis ma lähtun nendest kuuest, mida käsitleb äh, komisjon, igal juhul nad on äh, edenenud assotsieerimislepingute alal neli on need lepingud sõlminud, üks arvatavasti sõlmib. ja meil on siin teatud äh, uusi arenguid tõusetunud pärast teksti tõlkesse andmist, et siin äh, kolmandad osapooled, näiteks Venemaa, avaldavad äh, teatavat survet oma naaberriikidele, et need ei sõlmiks assotsieerimislepingut Euroopa Liiduga ja see aspekt on ääretult oluline, kui me räägime siin Venemaa Ukraina nii-öelda kaubandussõjast ja see teema oli ka eelmisel nädalal erakorralise koosoleku päevakorras ja me peame seda teemat käsitlema muudatusettepanekute abil. nagu ma juba ütlesin, siis praegune dokument on äh, esialgne projekt. Te teate, et äh, maht on äh, piiratud äh, seda on vähendatud poole võrra, nii et äh, ma sain ainult põhilise panna teksti kirja ja kõik äh, muud äh, küsimused ja punktid, mida mulle on edastanud kaasraportöörid ja variraportöörid ja kolleegid, need on võimalik üle võtta muudatusettepanekute kaudu ma olen käsitlenud idapartnerlust tervikuna ja mitte riikide põhiselt. sellepärast, et riikide põhiselt me tegutseme siis, kui meil on konkreetsed raportid konkreetsete riikide kohta. ma olen üritanud töötada välja lõikese lööva sõnumi, mis hõlmaks kõiki idapartnerlusriike enne Vilniuse tippkohtumist ja ma tahaksin tänada raportööre, kaasraportööre, kes on äh, rikastanud minu poolt koostatud äh, dokumenti ja kindlasti äh, tuleb veelgi rohkem panus teie poolt muudatusettepanekute kaudu. Vilnius Paletskis Aserbaidžaan proua Jätenmägi Ukraina härrale Kutko ja Moldova härra Votsun on need mõned kolleegid, kes on andnud omalt poolt äh, suuremat panust. nii et äh, jään ära ootama koostööd äh, mainitud kolleegidega ja ka variraportööridega, kellega ma olen kontaktis härra Sivitš, sotsiaaldemokraad ja Schulz Rohelised ja proua Weber Aldest nagu ma juba ütlesin, siis äh, protsess on väga dünaamiline ja kindlasti olukord äh, muutub enne suurt finaali Vilniuses. neljateistkümnendast kuueteistkümnenda oktoobrini toimub äh, rida kohtumisi, mille käigus me anname veel lõpliku lihvi sellele raportile, olles ära kuulanud oma ala eksperdid. igal juhul jään ära ootama kolleegide, kaasraportööride, variraportööride poolset panust ja ma olen arvamusel, et äh, see raport ei ole koostatud äh, kellegile meele järgi olemiseks. Äh, adressaadiks ei ole siin ei Euroopa Komisjon ega partnerriigid. me tahame selle raportiga analüüsida ausalt äh, kogu protsessi ja samuti öelda välja väliskomisjoni seisukoha kasutades äh, seda dokumendi välispoliitilise vahendina, mis avaldaks äh, omalt poolt äh, mõju selles valdkonnas ja tähtis on, et praeguses otsustavas ajajärgus me kogu idapartnerluse protsessile annaksime juurde natukene dünaamikat, mida see vajab, et me annaksime nii-öelda hoogu juurde ja kindlasti on siin heaks äh, alguseks eelmise nädala kokkusaamine, arutelud Ukraina teemal ja loomulikult Ukraina on äh, väga keeruline küsimus. ja sellega on äh, seotud ka teised partnerriigid, mis parasjagu on assotsieerimistel. härra Panseri, palun tänan, esimees ja ma tänan kaasraportööri. ma olen nõus äh, tema üldise lähenemisega sellele raporti projektile. ma ei saa sisuliselt süviti minna üksikute riikide osas, kuna maht on piiratud meil on nüüd olnud kaks aastat äh, naabruspoliitika osas uus lähenemine on äh, olukord, kus riigid üritavad oma suhteid Euroopa Liiduga veelgi enam laiendada. aastatel kaks tuhat kaksteist ja kaks tuhat kolmteist oli meil mõningaid raskusi seoses äh, poliitilise ebastabiilsuse ja keerulise sotsiaalmajandusliku olukorraga nõu, lõunanaabrusriikides nende riikide ühiskonnad võtavad järjest aktiivsemalt sõna, arengud ei ole enam äh, lineaarsed ja on palju probleeme, millega tuleb põhjalikult tegeleda. eriti tähtis on siin õiguste ja vabaduste küsimus, ajakirjandusvabadus, põhiseadusreformid ja seal kohal on veel palju vasturääkivusi lõunanaabrusriigid on äh, poliitilises üleminekufaasis ja ühiskonna dünaamika muutub järjest olulisemaks, äh, tagamaks demokraatia toimimist ja korralikku riigiaparaadi toimimist. antud raportis tuleb meil lähtuda sellest, et meil on siin tegemist partnerlusega, sarnaselt idapartnerlusele aga lõunanaabruses olukord areneb järjest edasi ja muutub väga kiiresti. Egiptuses ja Süürias on muudatused eriti radikaalsed. ja loomulikult meil tuleb nende riikide osas väga põhjalikult järele mõelda. ja meil on vaja eraldi resolutsioone nende riikide kohta mis puudutab Egiptust ja riigipööret, millega kukutati president Mursi, siis äh, nüüd äh, tekib Euroopa Liidul äh, küsimus, et millist panust me omalt poolt saatsime, saaksime anda, et säilitada rahu ja stabiilsus seal riigis. toimub üleminek stabiilsusele ja demokraatiale ja kindlasti peab Euroopa Liit olema kohapeal tugevalt esindatud meil tuleb äh, toetada põhiseaduslikku arengut, põhiõiguste toetamist, äh, kiirendada valimiste toimumist ja samuti toetada majandusprogrammi rakendamist, et tuua need riigid välja majanduskriisist, kus nad praegu on. edasi äh, Süüriast. siinkohal tuleb öelda välja, et kui lääs ei reageeri, siis selle eest makstakse kõrget hinda. sõda Süürias on selline, mida keegi ei soovi ja kui seda ei ole võimalik vältida ja kui see toimub, siis keegi ei suuda ennustada lõpptulemust, sellega tuleb arvestada. samuti äh, tuleb äh, võtta arvesse avalikku arvamust äh, lääneriikides lääneriikide ühiskondadel on äh, tüdimus äh, sõdadest, nad on väsinud sõdadest, meil tuleb arvestada siin ka hääletusega Ühendkuningriigi parlamendis. ja tuleb silmas pidada ka seda, et äh, ainuüksi sõjaline sekkumine ei lahenda olukorda, meil tuleb kasutada ära poliitilisi võimalusi, mis meil on jäänud veel enne hääletust äh, USA kongressis. eriti äh, tõhusalt tuleb äh, läbi rääkida riikidega, mis on jäänud veel Assadi režiimi liitlasteks, nagu näiteks Venemaaga. nüüd tuleb äh, töötada välja rahu saavutamise võimalused ja me ei saa siinkohal lihtsalt märkida üles äh, faktina toimunud äh, sõjakoledusi, vaid me peame tegema enamat. siin äh, raportis üritasin ma tugevamalt toonitada teatud aspekte, näiteks seda, et parlament tuleks kaasata naabruspoliitikasse konsultatsiooniprotsessi kaudu ja see peab äh, hõlmama kõiki partnerriike, selleks tuleb luua vastavad rakkerühmad. väga oluline on kaasata Euroopa Parlamendi saadikud vaatlejatena mainitud riikides, seda inimõiguste allkomisjoni kaudu. kindlasti on meil vaja naabruspoliitika raames edendada ka liikuvust. meil tuleb viisapoliitika valdkonnas sõlmida uued kokkulepped, eriti just idapartnerlusriikidega. lisaks tuleb rahastada regionaalpoliitika projekte, et oleks äh, tagatud äh, kapitali, kaupade ja isikute vabam liikumine. Need punktid, äh, mida ma mainisin, on loomulikult veel praegu lahtised, on, tulevad veel muudatusettepanekud, käsitleda tuleks ka majanduspoliitilisi teemasid, omandi küsimust, näiteks äh, kukutatud diktatuuride varade tagastamist rahvale ja nii edasi. oluline on igal juhul, et Euroopa Parlament ei võtaks vastu ainult resolutsiooni, mis konstateerib naabruspoliitika fakte, vaid me peame töötama välja dokumendi, kus pakutakse konkreetseid tulevikku suunatud ettepanekuid välja me räägime siinkohal ju Euroopa Liidu välispoliitika tuumikust. ma hea meelega kuulan ära kõikide kolleegide arvamuse ja täiendan raportit seal, kus veel on vajakajäämisi. kolleeg Kaczmarek, palun härra Sivits siiski. ma tahaksin siinkohal meenutada kolleegidele, et meil tuleb kolmas idapartnerluse tippkohtumine. ja see on teema, millele mina tahaksin keskenduda. viimase kahe aasta jooksul on Euroopa Liidul olnud väga intensiivne idapartnerluspoliitika, millest on küll välja jäänud Valgevene. Euronest on teinud äh, tõsist tööd ja juhtinud tähelepanu meie partnerite plussidele ja miinustele rohkem enama eest, more for more, see on põhimõte, mis äh, kajastub hästi assotsieerimislepingutes. meil on riigid, kellega on need lepingud juba sõlmitud, sõlmitud ja kellega meil on ka kaubandusalased kokkulepped ja on ka riike, kes ei ole nendest lepingutest äh, huvitatud. Varssavi tippkohtumisel otsustati, et need, kes soovivad enamat, saavad enamat ja need, kes ei soovi, need ka ei saa oleme täheldanud teatavaid edusamme ka viisapoliitikas, need ei olnud piisavad, aga siiski parem kui mitte midagi. väga oluline on see, et Euroopa Liit saadaks omalt poolt välja signaali, et laabruspoliitika on olnud edukas, võib-olla see ei ole olnud äh, nii suurepäraselt edukas, kui me oleksime soovinud, aga igal juhul on olukord parem kui kaks aastat tagasi ma ei tea, kas klaas on siin äh, poolenisti täis või poolenisti tühi. mõningaid asju me oleme saavutanud. aga ühtegi äh, piirkondlikku territoriaalset konflikti ei ole lahendatud. raportis äh, tuleks aga kindlasti juhtida tähelepanu uuele elemendile. nimelt Vene karu on ärganud üles. või noh, tegelikult äh, Vene karu oli äh, kogu aeg ärkvel, aga nüüd ta on äh, hakanud lausa möirgama idapartnerluses. ja nagu ütles kolleeg Sarjus Volski, siis see on väga oluline aspekt ja me ei saa aktsepteerida seda, mis puudutab äh, Gruusiat. me ei ole siin selleks, et äh, riike hukka mõista. me tahame kutsuda riike üles äh, kasutama häid haldustavasid ja poliitilisi tavasid. ja Ukraina lõiku tuleks kindlasti laiendada ma usun, et see ei ole probleemiks, sellest me juba eelmisel nädalal ka rääkisime, nii et siin raportis on äh, tõesti palju häid aspekte. nii palju esimese osa kohta, nüüd naabruse, lõunanaabrusest. ma ei usu tegelikult sellesse, et meil peaks olema eraldi idapartnerlus ja lõunanaabrus. ma arvan, et me peaksime kohtlema neid äh, võrdselt, aga tuleb äh, jääda realistlikuks, meil olid suured äh, lootused äh, demokraatiale ja õigusriiklusele, aga osa nendest lootustest on õhku haihtunud. ma ei ole arvamusel, et me peaksime ütlema sama nüüd äh, läbikukkunud partneritele, mida me ütlesime juba kaks aastat tagasi. härra Scholz, suur tänu, esimees. me lähtume siin äh, projektis eelmise aasta resolutsioonidest ja nüüd arutame konkreetseid äh, raporteid, mis käsitlevad meie partnerriike ja lähtudes äh, taustast ja lähtudes sellest, mida ütlesid äh, raportöörid, tuleb äh, keskenduda meil sellele, et mis on selle raporti lisandväärtus ja kuhu me sellega jõuame. idapartnerluse riikide kohta öeldu on niivõrd üldsõnaline, et siit ei loegi praktiliselt midagi välja. ja kui äh, riigid isegi täidaksid need nõudmised, mis äh, me oleme pannud neile idapartnerluses, siis äh, ei loe siit välja, mis peaks neid riike motiveerima lisaks finantsaspektidele seda esiteks ja nüüd teiseks, kui vaadata nende riikide kohta öeldut, siis äh, idapartnerluse kohta võib kokkuvõtvalt öelda, et see ei ole olnud äh, rahuldav protsess. komisjon ei kontrolli programmide rakendamist Euroopa Liidu äh, kaasatus on vähenenud ja nii edasi. aga ei esitata küsimust, miks see nii on olnud. minule tundub, et äh, naabritevaheline koostöö ei toimi, lähtutakse ainult äh, ülirangelt äh, teatud mõõdupuudest ja standarditest ja siin võiks äh, tuua tuhandeid näiteid selle kohta, et sellised jäigad süsteemid ei toimi ega ei vii mitte kuhugi. ja kolmandaks, Euroopa Liidu naabruspoliitikal on äh, probleem, mis on siin äh, punktis kuus. riigid peaksid vähendama oma puudujääke, peaksid aru saama ja nii edasi ja punktis viis äh, julgustatakse ka kodanikke üles äh, nendes riikides vastavalt tegutsema, aga minu arvates see lähenemine ei ole realistlik. kui nüüd siin äh, kolleegid on öelnud, et naabruspoliitika peaks olema dünaamilisem ja tulevikku suunatum, siis tõusetub küsimus, et kas me ei jõuaks mitte paremini soovitud eesmärgile, pannes paika selle, mida meie parlamendi, komisjoni ja nõukoguna konkreetselt nõuame ja see tuleks paika panna Vilniuse tippkohtumiseks, et mida me siis konkreetselt nendelt riikidelt soovime. ja lõpetuseks veel üks punkt Venemaa ja sellega seotud äh, strateegilised äh, küsimused. ma arvan, et sellele teemale peaks pöörama rohkem tähelepanu kui äh, üks lõik või üks rida. me ei saa kogu postsovetliku piirkonda nii lühidalt kokku võtta ja me peaksime järele mõtlema selle üle, kuidas Euroopa Parlamendi poolt anda panus selleks, et Vilniuse tippkohtumine ka reaalselt midagi idapartnerluse jaoks ära teeks ja mis puudutab lõunanaabrust, siis sellest räägib mu kolleeg kohe lähemalt. Merci, euh, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord. Suur tänu, lugupeetud esimees, tahaksin tänada kõigepealt oma kahte kolleegi, härra proua Panserit härra Pantserit, härra Saris Volskit äh, selle töö eest, mida nad on ära teinud selle teema kallal ja me oleksime tahtnud rohkem äh, jõudu äh, meie naabruspoliitikasse, meid selliseid kolleege, kes seda soovid, on mitmeid, aga kõigepealt äh, paar sõna ka esimehe teadaannete kohta ja Süüria ja Egiptuse küsimusele, ma arvan, et ma arvan, et need küsimused ei tohiks uppuda ära nii-öelda naabruspoliitika debatti, vaid me peaksime neid käsitlema eraldi, pidades silmas seda, kui tõsine on olukord. paar sõna ka mu kolleegide töö kohta, kõigepealt üks äh, puht praktiline küsimus äh, kolme viimase viisa küsis, küsimuses äh, tuleks pisut täpsustada sõnastust. ja siis punkt E ma arvan, et me peaksime viitama naabruspoliitikale üldisemalt ja mitte öö, konkreetsele partnerlusele ja mis puudutab lõiget kuusteist, siis ma arvan, et siia tuleks sisse tuua teenused see on üks osa meie vabakaubavahetuse aruteludest. Maroko, Tuneesia, Egiptus, Jordaania, nende riikide puhul, siis lõige üheksateist Alžeeria kohta. Alžeeria on tundnud huvi tehnosiirde vastu, mitte lihtsalt majandustoetuse majandusliku toetuse või finantstoetuse vastu. ma arvan, et seda peaksime arvesse võtma, samuti tugevdama kodanikuühiskonda äh, ja ettevõtluskeskkonda samuti tugevdame muidugi. Liibanoni osas lõige kolmkümmend, mis puudutab äh, pagulaste vooga, siis äh, nagu te teate, Jordaania ja Liibanon saavad kõige rohkem äh, Süüria pagulasi endale, nii et äh, seda tuleks äh, siin ka mainida ja arvesse võtta. aitäh! Uh, thank you, Mr Chairman and my congratulations to Messrs uh, Sarasvolski. suur tänu, esimees ja minu õnnesoovid härra Sarasvolskile ja härra Panseerile mina veel olen pärit sellest ajast, kui meil oli üks raportöör nii lõuna kui ka idapartnerluse jaoks. minu jaoks on tegemist tuttava teemaga. ma olen nõus kuue kolleegi Scholziga, et see paradigma, et üks sobib kõigile, et me paneme ühte patta riigid nagu Armeenia, Alžeeria, Maroko ja Moldova, see ei toimi, see ei saagi toimida ja see on lihtsalt äh, selline mugav lähenemine Euroopa Komisjoni jaoks, aga ma ütlesin seda juba kümme aastat tagasi. minu arvamus ei ole sellest ajast saadik muutunud. minu fraktsioon ECR toetab äh, tugevalt tehtud edusamme idapartnerluse valdkonnas, eriti mis äh, puudutab assotsieerimislepingu allkirjastamist ja vabakaubanduslepet äh, sõlmitakse Vilniuses Ukrainaga, selle mitte allakirjutamine ei tooks ka kaasa midagi äh, positiivset äh, endiselt vangistatud äh, Julia Timošenkole. me toetame sarnast paketiga Gruusia, Moldova ja Armeenia jaoks nüüd äh, viimane on tugeva Venemaa surve all mitte allkirjastada seda lepingut, nii et äh, Venemaa tunnetab, et äh, igasugune tema piiride lähedal tegutsemine läheb vastuollu tema rahvuslike huvidega, meie aga peame sellise seisukoha selgelt tagasi lükkama, siin on ju tegemist meil ometi iseseisvate riikidega ja Armeenia igal juhul plaanib lepingu allkirjastada, sõltumata sellest, mida arvab sellest Moskva. ja lõunanaabrus siin äh, punkt neliteist on jällegi selline soov äh, mõtlemine, viisa lihtsustuslepingud. Äh, jah, see just minu riigis kindlasti ei ole selline teema, mille poolt enamus oleks, meil on tegemist palju siin negatiivsete mõjudega rändepoliitikast ja mis puudutab Egiptust, siis loomulikult ei mainita siin sõnagagi äh, jälestusväärset kopti kristlaste tagasikiusamist, mis on viimastel kuudel aset leidnud ja seoses Iisraeli äh, punktiga räägitakse siin äh, laste tagakiusamisest, äh, samas kui laste all mõeldakse seitsmeteistaastaseid poisse, kes on ohtu seadnud Iisraeli sõdurit, sõdurite ja kodanike elu ja samas Palestiina äh, lõigus ei räägita Hamasi äh, poolsest inimõiguste rikkumisest Gaza sektoris, seal toimub äh, nii suvalisi arreteerimisi kui ka mahalaskmisi. ja mis puudutab Marokot nüüd, siis ma olen Saheli raportöör ja kas äh, tõesti äh, siin äh, on juttu Sahelist või on tahetud rääkida Lääne-Saharast, igal juhul Sahel on suurem piirkond kui Lääne-Sahara, nii palju infoks minu poolt täna kolleeg Tänok, juhin teie tähelepanu sellele, et Maroko ei kuulu Saheli piirkonda, kui ma nüüd äh, maakaardist õigesti aru sain. edasi, proua Neits. Yes uh,, president, colleagues, first of all I hope you suur tänu. kõigepealt, kallid kolleegid, ma loodan, et äh, olete leidnud äh, suvel võimalust ennast värskendada, olete energiat täis äh, ning valmis äh, taas tööga pihta hakkama. kuna meie variraportöör, ALDE variraportöör ei ole kohal, siis äh, räägin noh, omalt poolt meie nimel. tahaksin tänada kolleege tehtud töö eest. minu kolleeg Renate Veeber esitab terve rea muudatusettepanekuid, mis puudutavad peamiselt hiljutist arengut Süürias, Egiptuses ja Ukrainas ja ta puudutab ka naabruspoliitika eelarve kärpimist kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani meie mitmeaastases finantsraamistikus, sellepärast et see eelarverida on mõeldud ka demokraatia ülesehitamise ja õigusriigi põhimõtte toetamisele, igasugused kärpimised seetõttu ei ole teretulnud. Renate Veber toob ka Äh, lisab ka andmed äh, Süüria konflikti edasikandunud mõjude kohta teistest, teiste selle, teistesse riikidesse ja teiste riikide osas ja samuti ka mõned muudatused Moldova kohta. ja üks isiklik kommentaar ka minu poolt. ma usun, et me peaksime endalt ausalt küsima, kas on võimalik demokraatiat levitada mõnda olukorda lihtsalt raha sisse pumbates ja antud olukorda lihtsalt raha pumbates. ma arvan, et olukord on hoopis keerulisem mitte ainult lõunapiirkonnas, vaid ka idapiirkonnas, idanaabruspiirkonnas. kui käisin Egiptuses kui, kui üks erikomisjoni liige, siis äh, mind üllatas asjaolu, et Egiptuse ajakirjanduses äh, unustati täielikult ära igasuguse abi tingimuslikkus. mitte kunagi ei ole avalikkus teada saanud sellest, et äh, esitati ka tingimusi. ja nüüd on olukord muutunud. ajad on muutunud ja me peame küsima iseendalt seoses Egiptusega. ja üldisemalt seda küsimust naabruspoliitika, ma kardan, ei suuda seda olukorda nüüd järsku lahendada. kahjuks. proua Kommes, palun. The rapporteurs for their, for their... suur tänu raportööridele teen lühidalt. usun, et põhjenduspunktides C ja D tuleks keelelist külge pisut lihvida mulle ei meeldi seda, see väljendus kindel piirjoon või red line äh, ning äh, samuti äh, see, mis puudutab motivatsiooni puudust. ma arvan, et meid tohiks siin Euroopa Liidu liikme, liikmelisuse perspektiivi siin välja tuua, kui seda perspektiivi tegelikult ei ole, nii et sõnastuse osas peaksime olema ettevaatlikumad. ja siis äh, samuti Aserbaidžaani kohta äh, Human Rights Watch esitas, koostas oma raporti, sajaleheküljelise raporti mis äh, hävitab äh, selle müüdi, et Aserbaidžaan on teel demokraatliku riigi äh, staatuse suunas. kaugeltki mitte. paistab, et nafta siin jällegi pisut moonutab meie ettekujutust sellest, milline olukord tegelikult on mõningates riikides. mis puudutab Georgiat või Gruusiat, siis ma arvan, et me peame tagama seda, et kohtuvõim oleks sõltumatu ja et oleks ka erapooletus meie riigiteenistujate hulgas. käisin seal kuu aega tagasi ja kohtusime äh, endise peaministriga vanglas ning tõesti, tegemist on riigiga, kus äh, territoriaalne äh, sõltumatus vajab toetust äh, ja suhted Venemaaga on selle riigi puhul väga olulised, Venemaa on loomulikult hoopis teise liiga mängija, aga igal juhul ka reformid selles riigis vajavad toetust mis puudutab äh, Ukrainat, siis äh, viimane nägelemine Venemaaga äh, väärib ka mainimist, mis puudutab lõunanaabrust, siis ma arvan, et oleks kasulik mitte rääkida viisa vabastamise, vabastusest, kui me teame, milline on olukord praegu või viisasüsteemi lihtsustamisest, see me peaksime küll edendama inimeste ja inim-, inimeste vahelist vahetust, suutlikkuse parandamist, kuid kuid äh, kui me niiviisi üldistame siin, siis äh, see võib-olla jätab vale mulje olukorrast. lõige kuusteist, siis äh, kapitalide liikumine, kapitalide ta-, kapitali taastamise, taastamine, siin sõltub kõik väga palju erinevate liik-, erinevate äh, saajariikide olukorrast, aga ka meie liikmesriikidest, siis äh, Marokoga seoses räägitakse territoriaalsetest väljakutsetest. ma olen nõus äh, Maroko osas äh, peamiste elementidega, kuid mis puudutab lõiget kolmkümmend viis, kui räägitakse Saheli piirkonnast, siis ma leian, et on kummaline, et siin ei mainita Lääne-Saharat mitte poole sõnagagi. me oleme käinud Lääne-Saharas, meie hulgas on neid mitmeid. ja Veronika Kaiser juhtis meie delegatsiooni ja meie jõudsime otsusele, et aeg on küps selleks, et Euroopa Liit rohkem survet avaldaks ning aitaks kaasa omalt poolt selle konflikti lahendamisele. see aitaks neid riike majanduslikult ja kogu piirkonda üldisemalt me ei peaks praegusel hetkel vältima seda rasket küsimust, vaid otse vastupidi, just nimelt näpuga sellele näitama. mis puudutab Egiptust, siis äh, nimetagem asju ikka õigete nimedega. tõesti, riigipööre, rahva toetusel, kuid äh, nüüd äh, moslemi vennaskond sõltumata ükskõik moslemi vennaskonna äh, kuritegelikuks muutmine äh, ei ole õige lähenemine ükskõik mis hinnaga, ma tean äh, tingimuslikkust, tingimuslikkust on ma tean, et meie naabruspoliitika ja finantsabi olukorda ei, ei paranda, aga poliitiline sõnum on olulisem, kui me mõnikord isegi oskame arvata ja seetõttu me peaksime asju õigete nimedega nimetama. ja lõpetuseks, mis puudutab Süüriat, vabandust, Liibüat, ma olen nõus sellega, mis on meie raportis kirjas, kuid me peaksime rohkem äh, Äh, rõhku panema sellele reformi, reforme tuleks kiirendada, äh, tegemist on raskete reformidega, kuid survet tuleks rohkem avaldada ja siis lõpetuseks nüüd tõesti Süüria. Äh, kindlasti tuleks keemiarelva kasutamisele viidata ning samuti tuleks viidata Hiinale ja Venemaale, kes ÜRO Julgeolekunõukogu tegevusel tegevust takistavad ja Süüria konfliktis eh, ei ole eh, halvad halbade vastu eh, ja lurjused lurjuste vastu, vaid tegelikult Süüria rahvas võitleb vabaduse eest. meil on veel palju sõnasoovijaid ja nüüd saab sõna proua Lutšakova või keegi umbes sarnase nimega kolleeg, ütleb härra esimees minu nimi on Marusja Lubtševa, äh, ütleb proua Lubtševa. Äh, suur tänu. suur tänu, härra esimees. suur tänu raportööridele, kes on äh, naabruspoliitikat Euroopa Liidus analüüsinud, küll mitte täielikult siin on terve rida väga tähtsaid äh, nüansse välja toodud äh, nii ida, lõuna kui ka lääne mõõtmes. see on meie jaoks väga tähtis partnerlussuhe. siin on keskendutud äh, probleemidele, need probleemid on nimetamist leidnud äh, väga paljudes riikides on need probleemid ka tõesti olemas ja sellepärast on äärmiselt tähtis, et meie raporti tekst oleks tasakaalus. selleks, et me ei hakkaks, selleks, et me ei saavutaks täpselt vastupidist sellele, mida me soovime saavutada. siis teatud piirkondade puhul peaks meie seisukoht olema äärmiselt tasakaalus selleks, et äh, me ei riivaks ühegi sealse piirkonna riigi huvisid. sellepärast on ka väga tähtis, et äh, me kasutaksime erinevat sõnastust, mõtleksime erinevate sõnastuse võimaluste peale nagu näiteks kahepoolne lähenemine või need erinevad poliitikad. selle peale tuleks mõelda ka erinevate keeleversioonide koostamisel. seda tuleks eriti siis, kui me mainime neid erinevaid poliitikaid. mis puudutab Ukrainat, siis ma arvan, et me peaksime olema mõõdukamad me peame otse loomulikult mõtlema ka selle peale, et äh, poliitikud vahetatakse väga tihti välja ja meie jaoks on tähtis, äh, et meil oleks äh, jätkusuutlik järjekindel poliitika Venemaa jaoks. ja mis puudutab Ukraina kriteeriumite paikapanemist, äh, siis me peaksime arvestama ka äh, nende nõudmistega, mida me oleme esitanud teistele riikidele. siin võib-olla ei peaks kasutama seda äh, suvalist õigusemõistmise mõistet, äkki me peaksime mõtlema siiski ka teiste võimaluste peale ja ma arvan, et me peaksime arvestama ka Venemaaga äh, meil tuleb siiski jõuda üksmeelele Euroopa Liidus. Hvala gospodine predsjedniče. Evo prošloga tjedna kad smo raspravljali o situaciji u Siriji, u Egiptu, više je kolega... Suur tänu. Kui me rääkisime Egiptuse ja Süüria olukorrast, siis räägiti kristlaste tagakiusamisest äh, iseäranis Egiptuses ning äh, kolleegid soovisid, et Euroopa Liit oleks aktiivsem selles küsimuses ja paistab, et kõik olid ühel meelel selles osas, ka välistalitusest mainiti, et äh, selline äh, suund on teretulnud, aga samas äh, lõikes kakskümmend kaks viidatakse Euroopa Liidu tegevuste prioriteetidele Egiptuses, kuid see asi on jällegi tähelepanu alt välja jäänud, mitte kuskilt, nagu härra Tannoki ütles, ei ole kristlaste tagakiusamist ning kirikumaks, kirikute maksustamist mainitud. nii et äh, ma arvan, et see peaks olema üks Euroopa Liidu tegevuste prioriteete Egiptuses. aitäh. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem i kolegi Sarju. Suur tänu, ütleb härra Plenkovitš. tahaksin tänada kolleeg Sarjusvolskit ja Panseerit väga hea resolutsiooni ettepaneku projekti eest. siin on üks, see on üks väga olulisi valdkondi Euroopa Liidu välispoliitikas, nimelt naabruspoliitika ja me räägime sellest ajal, mil nii Vahemere piirkonda kui ka idanaabruspiirkonda elavad läbi pöördelisi aegu. mina ise olen pärit Horvaatiast, mis on ühelt poolt nii slaavi liik kui teiselt poolt siis Vahemere liik ja mõlemad naabruspiirkonnad on Euroopa Liidu jaoks majanduslikult ja poliitiliselt olulised ja seetõttu meil peaks olema kõikehõlmav lähenemine mõlemale naabruspiirkonna valdkonnale ja meil peavad olema head äh, suhted äh, majanduslikult ja poliitiliselt. tahaksin paari sõnaga rääkida meie idapartneritest. mõned äh, idapartnerriigid on ambitsioonikamad lähitulevikus kui teised, nii et äh, nende puhul tuleb äh, rakendada erinevaid äh, vahendeid. Vilniuse tippkohtumine on lähenema, lähenemas. nii et väga oluline on, et see tippkohtumine osutuks edukaks, et mitmed seal on plaanis taaskinnitada mitmeid assotsiatsioonilepinguid ja kui meil ei ole institutsioonilist infrastruktuuri, siis äh, me ei saa nende naabruspiirkondade reformiprotsessi mõjutada, need riigid aga on olulised meie jaoks nii majanduslikult kui ka energiasuhete seisukohast. ma arvan, et nüüd me oleme siis näinud, mis on juhtunud suhetes Venemaaga kaubanduse valdkonnas ja pra-, ja see on väga heaks näiteks selle kohta, kui poliitiliselt tundlik on praegune olukord. nii palju idapartnerluse kohta, mis puudutab lõunapartnerlust, siis ma arvan, et äh, me peame lähinädalatel täpsustama Süüriat puudutavat lõiget, iseäranis pärast kohutavat keemiarelvarünnakut ja ka Egiptuse osas tuleks sõnastust pisut parandada, kuid olen veendunud, et selle kohta esitatakse mitmeid muudatusettepanekuid. aga tahaksin äh, juhtida teie tähelepanu ka sellele, et üks asi on puudu jäänud äh, Vahemere partnerluse kirjeldusest, nimelt mitmetasandiline poliitiline äh, aspekt. Vahemere Liit sai hoo sisse aastaid tagasi, aga kahe tuhande üheksandal aastal tänu sellele, et Lähis-Ida rahuprotsess jõudis tupikseisu, ei ähm, mõjutas see seega seda koostööd, me ei ole kohtunud oma kõrgema, oma partneritega, kuna meil puudub kõrgema tasandi esindaja ja ähm, seda tuleb arvesse võtta ning äh, Vahemere Liit liidu taaselustamine aitaks seda protsessi muuta ehk dünaamilisemaks. see ei saa muidugi toimuda üleöö, kuid ähm, see aitaks äh, kaasa protsessi elavdumisele Vahemere riikides, aitäh! Herr Präsident, ich habe die große suur tänu, härra Posselt. suur tänu, härra esimees. mulle väga meeldib äh, see, mida te alguses äh, välja panite, et raportöörid äh, omavahel arvamusi vahetuks, aga ma arvan, et peaks minema veelgi kaugemale. minu arvates on probleemiks see ja seda ei ole kahjuks võimalik enam muuta, nimelt, et meil ühes raportis käsitletakse nii ida kui ka lõuna partnerlust ma ei saa aru, miks Ukraina on siin pandud ühte patta Süüriaga, nad ei kuulu ühtekokku, üks on Euroopa riik, teine ei ole Euroopa riik ja veel volinik Ferrero Valdneri ajal võitlesin mina juba selle eest, et me jagaksime partnerluspoliitika kaheks, lõunapoolne ja idapoolne partnerluspoliitika ja toona Tšehhi eesistumise Praha tippkohtumise suureks edusammuks oli just see, et härra Schwarzenbergi algatusel see äh, lahutus tehti ja mul on väga hea meel, et need kaks poliitikat on omavahel ära eraldatud ja nüüd, kui me vaatame, mis probleemid meil on siin Taga-Kaukaasias ja Süürias, siis seda enam äh, on näha, kui õige see samm oli. nüüd kõik need probleemid Venemaa ja viisapoliitikaga näitavad väga selgelt, et see samm oli õige ja nüüd ma ei saa aru, miks me hakkaksime siin viisapoliitikat Ukrainaga nüüd rääkima samal ajal, kui me räägime viisapoliitikast Egiptuse või Süüriaga, nii et siin on tegemist probleemiga, mida meil ei ole võimalik aga praegu lahendada ma arvan, et me peaksime teatud küsimused siiski täpsemalt välja tooma ja kuna aega on vähe, siis ma keskendun ainult vähestele punktidele. esiteks, samamoodi nagu ka teised, tahan ka mina toonitada, et enne Vilniuse tippkohtumist tuleb meil Ukraina küsimusega palju lähemalt tegeleda ühelt poolt see inimõiguste mõõde, millega tuleb kogu aeg arvestada, aga teiselt poolt tuleks äh, tõstatada ka kõik need äh, äh, Putini õudsed äh, katsed Ukrainast teerulliga üle sõita. ja selle peale peaksime me mõtlema ka siis, kui räägime siin assotsieerimislepingust. minu arvates on äärmiselt tähtis see, et Taga-Kaukaasia külmutatud konfliktiga me tegeleksime, siin pole mitte midagi selle kohta näha, jah, Ukraina on tähtis aga ka suhted Armeenia ja Aserbaidžaaniga on tähtsad, me ei või ka äh, Mägi-Karabahhiat kahe silma vahele jätta, seal on tegemist äh, olukorraga, kus ühe või teise poole väikene samm võib äh, kogu selle püsirohu tünni õhku lasta tegemist on väga tähtsa küsimusega Euroopa Liidu välispoliitika jaoks, nii et Armeenia, Aserbaidžaani osas tuleb meil ka nende sisepoliitilist olukorda tasakaalukamalt analüüsida ja võib-olla peaksime lühidalt, aga selgelt välja tooma ka need kahepoolsete suhete probleemid, eriti selles osas, mis puudutab äh, Mägi-Karabahhiat ja rahvusvahelist õigust lõpetuseks äh, olen nõus äh, kolleeg Plenkovitšiga, ka mina leian, et meil on uuesti vaja elu sisse puhuda Vahemere Liidule. kahjuks äh, toona meil selle meetme sisseviimine ei õnnestunud ja praegu tunneme me sellest väga puudust. nii et ma arvan, et äh, kui me räägime lõunapoolsest naabruspoliitikast, siis tuleks väga selgelt äh, välja tuua see, et uuesti oleks vaja hing sisse puhuda sellele eh, Vahemere liidule. see oleks mitte nagu taaselustamine, vaid lihtsalt selle liidu eluga täitmine nii et eh, see oleks minu poolt kõik, saan aru, et siin ühes raportis on pool maailma käsitletud ja see pole lihtne ja seepärast tuleb teatud küsimusi täpsustada. Thank you, president. suur tänu, esimees ma ei hakka kordama seda, mida siin juba öeldi, lihtsalt paar kommentaari ka minu poolt, kõigepealt härra Tsorisvjotski rääkis siin kolmanda osapoole käitumisest ja mul on väga hea meel, et härra Tsorisvjotski äh, pani tähele kolmanda osapoole käitumist mm, kui te mäletate, siis äh, meie fraktsioon, Sotsiaaldemokraatide fraktsioon, Äh, ei äh, pööranud kunagi pilku kolmanda osapoole käitumiselt ja me oleme äh, juba üle aasta ja püüdnud leida konstruktiivset lahendust selle valiva õiguse ja Julia Timošenko ja teiste probleemile ja pingutame tulevikus edasi. meie ei ole mitte kordagi kaotanud seda suuremat pilti silme eest Ukrainas, Moldovas ja idapiirkonna liikmesriikides, idapiirkonna naabrusriikides, vabandust. ja mul on väga hea meel, et härra Sarosvolski ja ka äh, meie teised sõbrad, sõbrad siin nüüd äh, panid tähele, milline on kolmanda osapoole käitumine. aga jah, me toetame äh, seda dokumenti siin, algatusi, mis on siin välja toodud ja ma arvan, et kõik fraktsioonid peaksid ühiselt äh, vaatama üldisemat strateegilist pilti ning püüdma leidma lahendusi, kas Ukraina, Moldova, äh, Gruusia või ükskõik mis riigi puhul siin tegem-, mis riigiga siin tegemist on. mis puudutab äh, Ukrainat ja Gruusiat, siis ja, ja valikulist kohtumõistmist või õigust, ma ei paneks neid ühele pulgale. mõlemas on endised peaministrid vangikongis, aga ma arvan, et nende ühele pulgaline panemine ei aita ei ühte ega teist. see ei tähenda ka seda, et me ei toetaks inimõigust, demokraatiat, õigust valimistel oma kandidatuuri üles seada, valimistel osaleda aga äh, ma arvan, et me võiksime viidata vähemalt ühe äh, korruptsioonivastasele võitlusele. korruptsioonivastane võitlus on mm, tõsine probleem kõikides äh, nendes riikides ja mõned inimesed on vangi sattunud sellepärast, et probleemiks on korruptsioon. ärgem siis sulgem ähm, selle probleemi ees oma silmi ja mainida tuleks ka majanduslikku integreerimist nii idanaaberuskonnas kui ka Euroopa Liiduga <laughs> ja aga ka ma mõtlen, eh, ei tohiks unustada kindlasti ka idanaabruspiirkonna riikide omavahelist majanduslikku integratsiooni ja piirkondlikku koostööd. härra Posselt mainis siin külmutatud konflikte, jah, ja külmutatud konflikte tõesti tuleks mainida ja ma arvan, et seesama tegelikult eh, ehk kehtib ka lõuna naabruspiirkonna kohta ja siin äh, tuleks rõhku panna peamiselt Maagrebi piirkonnale. kui on võimalus, et meie lõunanaabrid äh, saavutavad edu, hoolimata sellest, et on probleeme Maroko, Alžeeria ja teiste vahel, äh, siis on, peitub võti Maagrebi piirkonnas üldiselt, et piirkondlik koostöö Maagrebis ja ka teistes piirkondades väärib igati toetamist, suur tänu! teen hästi lühidalt, kui ei ole võimalik selles raportis sellega tegeleda, siis võib-olla teises, ütleb härra Fleckenstein. äkki peaks me siiski ühesuguse lähenemise paika panema. mulle meeldib see, mida siin öeldakse lõunapartnerluse kohta, sellepärast et iga riigi puhul selgitatakse olukorda, mida me ootame ja eeldame ja öeldakse ka äh, mida meilt endalt Euroopa Komisjonilt oodata. idapartnerluse puhul on siin alguses kaks pikka lõiku, mis selgitavad, mida me üleüldiselt iseendalt ootame, mida me teistelt ootame ja see ei ole üldse mitte vale, aga meil ei ole võimalik rääkida riikidest eraldi ja mida äh, need riigid meile konkreetselt tähendavad. ma usun ka samamoodi nagu härra Posselt, et äh, me peaksime tõesti süstemaatilisemalt äh, tegelema iga riigiga ja põhjalikumalt äh, ja kus veel, kui mitte siin. nii et minu palve oleks, et võib-olla järgnevate raportite puhul sellega arvestatakse. raportöör, palun.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 sisse panna, sellepärast et raporti koostasime tegelikult enne suvepuhkust ja lõuna olukord muutub iga päevaga. nii et äh, sellepärast äh, peamegi kasutame siin muudatuste esitamise võimalust. suur tänu kolleegidele kõikide kommentaaride eest ja, ja kiidusõnade eest meie tööle. me ei tahaks, et äh, tegemist oleks ainult retoorilise protsessiga ärgem äh, olgem silmakirjalikud. me elame paradoktaalses äh, süsteemis. me räägime, mis on meie prioriteedid, meie tähtsamad ülesanded, kuid tegudes äh, ei eelarveliselt ega oma poliitilises tegevuses me ei käitu vastavalt oma sõnadele. me peaksime vaatama mida Euroopa Liidu välispoliitikas üldiselt tehakse praegusel hetkel, paistab, et välispoliitikas ei ole Euroopa Liit oma ülesannete kõrgusel praegusel hetkel. rääkides Süüriast, mõned Euroopa riigid kaaluvad võimalikku sõjalist sekkumist ja ka meie peaksime samal ajal mõtlema, milline oleks üle-euroopaline reaktsioon sellele olukorrale. aga mis puudutab raportit, siis resolu-, või resolutsiooni, resolutsioon, mis on jagatud äh, kaheks osaks, kuid siiski koondatud üheks resolutsiooniks, see on väga hea mõte. ida ja äh, lõuna on olnud meil kordamööda äh, prioriteetideks, kui äh, algas laienemine, Berliini müür lagunes, pöörasime oma pilgud rohkem ida poole ja nüüd ärgem siis unustagem samal ajal lõunas naabreid, kui me räägime naabruspoliitikast. me ei tohiks korrata mineviku vigu. minevikus oleme me Äh, stabiilsuse pannud ühte patta režiimi äh, jätkumisega. ja samamoodi me ei peaks panema ühte patta äh, ja võrdsustama omavahel vabasid valimisi ja täielikku demokraatiat. Roosevelt ei äh, mõistnud, kuidas äh, toimub fašismi areng Euroopas ja Churchill on omal ajal öelnud, et me võime usaldada ameeriklasi selles osas, et küll nad lõpuks ometi õige otsuse langetavad, kui nad on kõik teised lahendused ära katsetanud. ja sedasama me võime rakendada äh, ka lõuna puhul, me ei tahaks jõuda õige lahenduseni alles siis, kui me oleme kõik muud lahendused juba läbi katsetanud me naaberluspoliitika abil saame aidata neid riike, saame investeerida nendesse riikidesse ning äh, võtta midagi ette ebastabiilsuse, terrorismi, rände probleemide küsimustes, äh, kuid me ei tohiks olla silmakirjalikud. me peame püüdma Euroopa avalikkuse arvamust äh, Ähm, panna mõistma, et äh, nende riikide aitamine, aitamine aitab lõppkokkuvõttes Euroopat ennast. praegusel hetkel on meie mõtete ja meie tegude ja meie saavutuste vahel äh, tegelikult suur lõhe. ei ole mingisugust mõtet panna paika lõuna naabruspiirkonna teekaarti, kus on analüüsitud äh, analüüsitud lihtsalt äh, tulevikuperspektiivi üldisemalt, iga riik vaatab ainult äh, omaenda lähis, äh, omaenda tagahoovi, me peame Euroopa naabruspoliitika, Euroopa välispoliitika ikka ka mm, päriselt tegudes jalule saama, praegu paistab, et see on ainult talveunes. härra Sarusvalski, suur tänu, esimees, kõigepealt tahaksin ma öelda omalt poolt, et ma olen valmis äh, analüüsima teie muudatusettepanekuid ja äh, kui vähegi võimalik, äh, siis kavatsen ma neid ka arvesse võtta, tahtsin tänada kõiki neid, kes omalt poolt siin märkusi on teinud meie tänases arutelus ja teiseks ma tahaksin teile rääkida, mida see raport ei ole ja ma olen äh, teiega suures osas nõus, teie kommentaarid olid põhjalikud, täpsed, äh, targad, aga ma tahaksin äh, teile, teie tähelepanu juhtida sellele, et see raport ei sea endale eesmärgiks riigipõhiseid raporteid asendada ja nende ja me ei tahaks lahendada kõigi Euroopa naabruspoliitika, kõikide Euroopa naabruspoliitika probleeme Äh, meil tuleb veel ka Vilniuse järgne idapartnerluse raport ja nii edasi ja nii edasi. see raport on tagasihoidlik, me lihtsalt äh, hindame äh, naabruspoliitika edusamm, saavutatud edusamme nii lõunas kui idas ühel ajahetkel, mis on väga oluline pöördeline hetk. Vilniuse tippkohtumine on tulemas, samuti see peaks olema meiepoolne suuna näitamine meie välisteenistusele meie partnerina, nii et äh, seetõttu see ongi tagasihoidlikum, kui paljud teie hulgast oleksid soovinud. Äh, ma olen teie ambitsioonidega küll nõus, kuid äh, selles raportis ei suuda me kõiki neid ülesandeid ja asjaolusid ka arvesse võtta, sellepärast et selle raporti eesmärgid on piiratud ja ka selle raporti ulatus on piiratud nii see on, see raport peab olema äh, lühike ja konkreetne Need on minu üldised kommentaarid ja nüüd siis paari sõnaga ka äh, aruteludest äh, ja kolleegide tähelepanekutest. härra Sivits, me peame rääkima sellest Gruusia-Ukraina äh, küsimusest teiega, sellest reservatsioonist, nii et praegusel hetkel ma ei hakkaks sellest üksikasjalikult rääkima. härra Tänok, olen nõus et äh, üks lahendus ei pruugi soopida kõigile. aga me peaksime siis äh, tõesti kõiki eraldi käsitlema, eripärasid arvesse võtma, kuid minu meelest me seda ka oleme juba teinud. Äh, proua Neits. jah, eelarve küsimuses te olete täiesti õigel teel, teil on õigus ja mitmeaastase finantsraamistiku asjaolu tuleb kindlasti sisse võtta, olen nõus teie plaaniga. proua Anna Kone, Komes kõigepealt jah, ma kasutan siin kindlaid piirjooni äh,, sõna red line äh,, seda kasutatakse, selliseid äh, mõisteid kasutatakse poliitilistes tekstides ja see on poliitiline tekst äh,. Te võite seada küsimärgi alla selle, kas tõesti see kindel piirjoon on, on punane või roosa äh,, kas siis red line või äh,, või rose line äh,. mina arvan, et tegemist on nii-öelda punase joonega äh, ja ütlesin härra Sivitšile eelmisel nädalal et kui, härra Siivets, teie kasutate sellist sõnastust, siis äh, on noh, mul äh, aeg panna kõrvad pea alla või vähemalt äh, minema jalutada ja mis puudutab Euroopa perspektiivi, siis Euroopa perspektiiv tähendab absoluutselt kõike. see ei tähenda Euroopa Liidu liikmelisust. kui me oleksime pidanud silmas liikmelisust, siis me oleksime seda öelnud. Euroopa perspektiiv äh, võib olla lihtsalt assotsiatsioonileping, äh, ükskõik milline äh, lepingu, koostöölepingu vorm, priviligeeritud partnerlus või mis iganes võib-olla keegi on tõlgendanud seda liikmelisuse perspektiivina, kuid äh, seda ei ole igal juhul siin igal juhul öeldud. mis puudutab Aserbaidžaani, teil on õigus, äh, ma tunnen seda raportit ja ma saan aru. Äh, ma olen seda raport, selle raportiga tutvunud, ma saan aru, mida te mõtlete, kuid ma siin kasutan diplomaatilist keelekoodi ja ma arvan, et kui on kirjutatud äh, tõsised puudujäägid inimõiguste äh, küsimuses, siis on äh, kõik juba öeldud. kui oleks tegemist Aserbaidžaani raportiga, siis ma oleksin teiega täiesti nõus, aga, aga tegemist ei ole Aserbaidžaani käsitleva, ainult Aserbaidžaani käsitleva raportiga Gruusia küsimus, siin ei ole eriti äh, ruumi, aga ma olen täielikult nõus sellega, mida te ütlesite territoriaalse ühtekuuluvuse kohta ja nii edasi ja nii edasi. ja kõik äh, see on juba öeldud Gruusia teemalises raportis. Ukraina, rääkisite nägelemisest Venemaaga, loomulikult äh, see tuleb siia sisse, aga te olete praegu juulikuist sõnastust, pidage seda meeles. proua Ljubtšova pidades silmas meie ahveti arutelusid eelmisel nädalal Ukraina teemal, paljude üllatuseks ah, nii paremalt, vasakult kui ka äh, poliitilise spektri keskmelt äh, ah, Ukraina osas saavutame me ühe seisukoha. ma ei saa olla mõõdukam, sellepärast et ma pean äh, oma komisjoni äh, üldist lähenemist ja üldist seisukohta kajastama mis puudutab äh, valikulist äh, kohtumõistmist, äh, siis me ei ole läinud liiga kaugele selle sõnaga, see sellepärast, et valikuline õigusemõistmine on üks võtmepunkte, millest räägiti kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta välisministrite nõukogu kohtumisel ja ja kogu meie pingutused on suunatud äh, selle väljajuurimisele. härra Posselt, jah, äh, külmutatud konfliktid, äh, võin viidata sellele. härra Rootšekil on ka õigus majanduse küsimuses, võib-olla ma siis mainin need põhiasjaolud ära, korruptsioon samuti. aga kui ma peaksin mainima absoluutselt kõiki puudujääke assotsiatsiooni tulevaste assotsiatsiooni riikide kandidaatide kohta, siis äh, oleks see tekst saja lehekülje pikkune, aga külmutatud konfliktid tõesti on äh, nii tähtsad, et, äh, et ma annan teile õiguse. Liibor, sinu provokatiivsetele märkustele, millega sa oma sõnavõttu alustaksid, vastaksin ma, et mul on väga hea meel, sellepärast et kui augustikuised arengud alguse said, siis ma õnnitlesin härra Svobodat oluline äh, ei ole mitte ainult üks riik, vaid idapartnerlus üldisemalt ja kohe härra Svoboda muutis oma seisukohta. kas Euroopa Komisjon on siin kohal? jah. kaubanduse küsimuses on meie partneriks volinik De Huch ja seda hakati pidama poliitiliseks küsimuseks ja nüüd on meie seisukohad pisut äh, muutunud. Ukraina ja Gruusia osas jälle samamoodi oleme ühel nõul, täpselt samamoodi nagu härra Sivitš ütles. Äh, siin on asjad paika pandud. aga selgitaksin siiski ühte asja veel, see valikuline kohtumõistmine, nii nagu siin ka siin ühes punktis kirjas, see on demokraatia alustala ja kui seda ära ei kaotata, ei ole meil võimalik nendega lähemaid suhteid luua, kuid võetakse inimestelt äh, ära selline võimalus äh, demokraatlikult valida valitsus, siis te tegelikult tapate demokraatia. meil on vaja kõigepealt demokraatiat ja siis saab rääkida inimõigustest. isegi potentsiaalsed kandidaatriigid, praegune valitsus, president, ükskõik, kas Putin kas, kas kandidaat, äh, kui ta pannakse vangis äh, ükskõik millisel põhjusel, ainult sellepärast, et ta on konkurent, äh, on täiesti ette, täiesti ennekuulmatu ja see on valikuline kohtumõistmine. ja mitte ainult ja korruptsioon, integratsioon, jah ja härra Fleckenstein, suur tänu selle märkuse eest, mille tegite, jah, ma tean. Te ütlesite, et äh, meil tuleb äh, vältida seda, et me ei hakkaks siin üksikasjalikult igast riigist äh, rääkima. Te tegelikult toetasite seda, mida mina alguses ütlesin, jah, tuleme selle juurde tagasi ja ma meenutan teile, et meil on veel üks teine raport, härra Kovali raport, seda hakatakse ette valmistama, aitäh! Well, thank you very much. suur tänu! ja nüüd järgmine päevakorrapunkt, härra Sala Franca raport, mis puudutab Euroopa Liidu kahe tuhande neljateistkümnenda aasta üldeelarvet. kõik jaod. ja palun, härra Sala Franca, kas võtate sõna? Gracias, eh, gracias, señor presidente. Eh... Suur tänu, härra esimees kolleegid on eelarve aruteludel juba osalenud, enne suvepuhkust oli meil võimalus seda küsimust arutada. Te teate, et eelarve eelnõu järgmiseks aastaks äh, näeb ette vahendite kärpimist kaheteist koma viie protsendi võrra. see toob endaga kaasa ka kohustuste osas kärpimist ja me üritame nüüd väliskomisjonis äh, hoolitseda selle eest, et meil oleks vahendeid vähemalt nii palju nagu eelmisel aastal, kuigi samas on täiesti ilmselge, et meil tekib sellega probleeme kärbete tõttu. ja me oleme ka täiesti vastuolus äh, finantsperspektiiviga, nii et järgmise aasta eelarve on täiesti vastuolus finantsperspektiiviga, mis näeb ette vahendite suurendamise ma keskendun kahele punktile, härra esimees. kõigepealt selle komisjoni arvamus. ma arvan, et me oleme kõik põhimõtteliselt ühel nõul, ainult nüansside osas, selles osas, et kus peaks olema meie raskuskeskmed, on natuke erinevusi. mõned ütlevad, et nad on nõus, teised ütlevad, et nad, neil on kahju, kolmandad ütlevad, et nad võtsid selle lihtsalt teadmiseks. aga on siiski mõned punktid, mis minu arvates on ülipoliitilised ja selle ülipoliitilise punkti ju puhul ma tahaksin variraportööridega teha suulise muudatusettepaneku. sellepärast, et ähm, kirjalike muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on äh, möödunud. me soovime enne äh, üldasjade nõukogu järgmist äh, kohtumist jõuda kokkuleppele. see puudutab Euroopa välisteenistust. me soovime, et viidaks läbi uuring, mis puudutab nõukogu sekretäriaatide tööd, selleks et vältida topelttööd. härra esimees. veel üheks tähtsaks küsimuseks on eriesindajate eelarve. ka nemad peaksid meie arvates olema osa välisteenistuse eelarvest. pärast seda, kui pidasin nõu variraportööridega, sooviti siin teha ettepanek, et eriesindajate puhul kärbitakse vahendeid neljakümne protsendi võrra. nii kaua, kuni eriesindajad on osa välisteenistusest. juba juulikuus me arutasime seda küsimust ja me üritasime vahendeid äh, säilitada sellisel määral, nagu nad olid kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. koos proua de Munisiga, kes on äh, sotsiaaldemokraatide variraportöör, koostasime me muudatusettepanekuid, mis peegeldavad just seda lähenemist. aga on siiski veel mõned katmata punktid ja mõtlen siinkohal just teatud äh, kohustusi, mis puudutavad Euroopa Parlamendi erihuvisid, nagu näiteks äh, valimisvaatluslähetused. ka siin sooviksin teha suulise muudatusettepaneku selleks, et meil oleks võimalik äh, makseid säilitada äh, samal määral, nagu need olid komisjoni ettepanekus. sama kehtib ka partnerluste kohta ja ka Äh, ASEAN-i ja Ameerika meetmete kohta ja parlament äh, peaks pingutama selle nimel, et meil oleks võimalik välisteenistusele vahendeid säilitada. välisteenistuse on, välisteenistusel on teatud kohustused hoolimata pingitustest äh, kärpida, on siiski äh, terve rida kohustusi, millest tuleb kinni pidada. Need on kohustused, äh, mis välisteenistus on juba varem endale võtnud ja millest ta peab kinni pidama see on praegune asjade seis pärast seda, kui pidasime läbirääkimisi variraportööridega ja ma loodan, et meil on võimalik jõuda äh, kokkuleppele selleks, et väliskomisjon äh, saaks äh, oma arvamuse edastada vastutavale komisjonile. suur tänu ja nüüd Maria Munis, palun. Gracias, eh, presidente. Bueno, el, el... Suur tänu, härra esimees kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve on poliitilises mõttes väga oluline, kuivõrd tegemist on esimese korraga, kus mitmeaastane finantsraamistik äh, on vastu võetud äh, tõsiste kärbetega, mille on äh, nõukogu maha öelnud. meie fraktsioon on nõus härra Salafrankaga, meie arvamuse koostajaga selles osas, et me oleme vastu nendele suurtele äh, laiahaardelistele kärbetele seoses äh, välisteenistusega. teised institutsioonid on teinud omapoolsed ettepanekud eelarve osas ja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kogukärve, kogukärbe on kuskil kaksteist koma neli protsenti võrreldes eelmise eelarveperioodiga. tegemist on äh, tohutu kärpega ja nii suure kärpega, et isegi need, kes esialgu toetasid Euroopa Liidus fraktsioonidena kärpepoliitikat, kasinuspoliitikat, on nüüd mures äh, välispoliitika pärast üldiselt ja välisteenistuse pärast täpsemalt. lihtsalt on äh, raha võetud ära kõikidest ridadest äh, ja ei ole arvestatud nende prioriteetidega, mille meie komisjon on varem välja öelnud. sotsialistid esitasid kuus äh, muudatusettepanekut, härra Salafranca on nendega nõus, me oleme vastu sellele, et kaksteist koma viis on äh, kulukohustustes ja kaheksa koma viis protsenti maksekohustustes, me ütleme, et need summad ei vasta meie ambitsioonidele, ei vasta Euroopa Komisjoni ambitsioonidele ning me tahaksime hoiatada selliste laastavate kärbete tõsiste tagajärgede ees. mis nüüd puudutab äh, meie Lähis-Ida poliitikat, äh, Ladina ja Kesk-Ameerikat, et äh, hädaabireservid äh, kõikidest valdkondadest on võetud raha ära ja mis tähendab seda, et kriisiolukordadele on meil tulevikus väga raske reageerida. koos arvamuse koostaja ja teiste fraktsioonidega oleme asunud võitlema selle nimel, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta arvud äh, toodaks tagasi selle eelarve kõrgusele. suur tänu! tundub, et mida rohkem ära võtta, seda rohkem äh, saame meie juurde ambitsioonikust. Äh, me täidame justkui äh, lõhe oma ambitsioonikusega. kas keegi variraportööridest soovib veel sõna? proua Lösing, palun. jah, meie arvates ei ole äh, siin äh, eesmärgiks mitte ainult see, et me lükkame kärped tagasi, vaid meie jaoks on tähtis see, et teatud äh, valdkondades tulebki kärpida, näiteks sõjaliste kulutuste puhul või siis ka tsiviil- ja sellise valdkonna koostöö puhul meie leiame, et tõesti on võimalust kärpida ja et teatud maksed võib ka päevapealt lõpetada minu muudatusettepanekud äh, ja ka meie fraktsiooni muudatusettepanekud keskenduvad just nendele poliitilistele valdkondadele ehk et äh, välispoliitika oleks äh, tsiviilne äh, ja et tegemist oleks õiglase ja tasakaalus välispoliitikaga. ning selle jaoks on tähtis, et meil oleksid kasutada ka meetmed ja teistes valdkondades leiame meie, et äh, raiskamise võib lõpetada aga lähemalt ma ei hakka seda siin selgitama, ma arvan, et seda on võimalik näha muudatusettepanekutest Have... suur tänu, härra Salafranca, kui teil on midagi veel lisada omalt poolt, siis palun nüüd. suur tänu, härra juhataja mulle tundub, et äh, me saame järgmisel istungil hääletada. võtsin arvesse proua Lösingi kommentaarid, me oleme ka varem omavahel rääkinud, ma tean, et ta on mures kodanikuühiskonna toetamise osas, loomulikult kui me vaatame arve, siis äh, mõte äh, selles osas, kuidas me näeme ette ühtset kaitse- ja julgeolekupoliitikat, on meil erinev ja hetk tagasi alles me pidasime arutelu härra Pantseri ja härra Sarjus Volski raporti üle ja näeme sellest arutelust ka, et meie ees on tõsiseid probleeme. võttes arvesse meie seatud uusi prioriteete, me näeme, et vähesema rahaga neid prioriteete võimalik äh, teenida ei ole. julgeoleku ja kaitsepoliitika jaoks on vahendeid väga napilt ja ülesanded, mis meie ees seisavad, on väga suured ja oleks vastutustundetu, kui me ütleksime, et me suudame neid ülesandeid täita selliste rahaliste vahenditega ja mind üllatab see, et teised institutsioonid arvavad, et see oleks võimalik. proua Munisil on täiesti õigus, kui ta ütleb, et tegemist on erakordselt tähtsa eelarvega, tegemist on esimese ähm, eelarvega uuel eelarveperioodil uutes tingimustes ja kui me neid äh, drastilisi kärpeid toetame välispoliitikas, siis me astume sammu täiesti vales suunas. tulemas on kohtumine Euroopa Liidu vabandust, Euroopa Komisjoni juhtidega ja ma arvan, et nemad on üsna samal arvamusel nagu meiegi nende kärbete osas. me näeme siin äh, täielikku lõhet äh, meie ambitsioonide ja äh, meie poolt äh, rahastamisvahendite vahel. lubage veel kord tänada fraktsioonide esindajaid äh, ja variraportööre omapoolse panuse eest äh, sellesse arvamusse, proua Lösing. me oleme muidugi teadlikud sellest, et tegemist on taktikalise kampaaniaga kui millegi muuga eelarvemenetlus äh, käib täpselt nii, nagu ta käib, meie saame saata oma arvamuse eelarvekomisjonile, nemad äh, aga ajavad seal, äh, arutavad neid asju omavahel ja peavad arvestama ka teiste komisjonide arvamustega, mitte ainult meie arvamusega. loomulikult me loodame, et meie seisukohad võetakse arvesse aga see protsess alles praegu käivitub ja meil oleks äh, vaja esitada konkreetseid arve selleks, et äh, meiega arvestatakse. härra Pašku, äh, mul on üks kogemus rahandusministeeriumitega, nimelt kui kord on juba kärbitud, siis seda raha kunagi tagasi ei saa. raha on lihtsalt kadunud ja ma olen selles mõttes teiega täiesti ühte meelt tuletan kolleegidele meelde, et neljandal septembril hääletame selle arvamuse osas. nüüd läheme edasi, järgmine päevakorrapunkt. Euroopa Liidu ühinemise eelsete fondide eelarve haldamine, proua härra Katsini ei ole kohal, aga proua Neits asendab teda ja tutvustab siis seda raportit. palun, teil on sõna. Thank you uh.... suur tänu ma tahaksin äh, kolleegide nimel tänada kõiki kolleege, kes äh, on panustanud sellesse arvamusse, see on nüüd paremini fookuses ja kindlasti on sellest nüüd ka rohkem kasu eelarvekomisjoni kolleegidel. härra Katsini nimel, aga terve fraktsiooni nimel, äh, oma delegatsiooni nimel tahaksin ma välja tuua kolm olulist elementi sellest arvamusest. kõigepealt, rõhuasetus on äh, seatud sellele, et äh, kohtunike ja prokuratuuri töötajate koolitamine on äärmiselt oluline. see on äh, eeltingimus kohtusüsteemi edasistele reformidele teine märkus, mis ma tahaksin teha, on see, et ähm, kohtusüsteemi reformides kiiresti kohe alguses reageerimine tähendab seda, et astutakse õiged äh, sammud äh, ja ei lähe nii, äh, nagu läks Bulgaaria ja Rumeenia liitumisega, kus enne liitumist tehti üsna mitu viga Lääne-Balkani riikidel on väga tõsiseid probleeme, sealhulgas süsteemne korruptsioon ning organiseeritud kuritegevus ning äh, nende poliitikud, äh, erakonnad ja institutsioonid on äh, kindlasti ära teeninud sõltumatu ja karmi kohtusüsteemi toetuse. teiseks ma tahaksin rõhutada seda, kui oluline on see, et parlament ja kodanikuühiskond oleksid kaasatud aktiivselt kõikide IPA öö, rahastatud fondide rakendamisel ja hindamisel, see on äärmiselt oluline, kui kohtusüsteemi reform tahab olla edukas, nii nagu me oma riikide kogemusest teame, kohtusüsteemi reformimine ja kohandamine tegelikult on pidev töö, mille lõppu ei olegi. Äh, see areneb koos ühiskonna arenguga, asjade arenguga ja, ja kohtusüsteem peab olema pidevates muutustes ka valmis kohanema. Äh, see kehtib meie riikide jaoks, aga kehtib täpselt samamoodi ka kõikide nende riikide jaoks. suur tänu, härra Salafranca, palun. Eh, suur tänu. härra Kukan minu fraktsiooni variraportöör palus mul ennast esindada, sest ta ei saa täna pärastlõunal siin olla ja ma tahaksin tema nimel öelda paar sõna proua Neitsi poolt esitletud härra Katsini raporti kohta. härra Kukan on arvamusel, et äh, härra Katsini arvamus vastab meie poliitika prioriteetidele. täpsemalt keskendutakse organiseeritud kuritegevuse vastasele võitlusele ja justiitssektori reformile. Need on väga olulised prioriteedid laienemisprotsessis. kindlasti peab olema toetus nende prioriteedidega seotud ja me peame eraldama piisavalt vahendeid selleks, et planeeritavad kava praktikas rakendada. lisaks sellele oleme me arvamusel, et meil peaks olema seos reformide tulemuste ja konkreetsete meetmete vahel, mida me võtame organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastases võitluses tarvitusele. härra Kukan soovib siinkohal toonitada, et äh, vahendeid tuleb kasutada tõhusalt. me juba rääkisime raskustest äh, seoses Euroopa Liidu eelarvega ja sellest lähtuvalt äh, peaks kõikidel olema eesmärgiks vahendite tõhus kasutamine nii palju kui vähegi võimalik üldiselt äh, meie fraktsioon suhtub äh, sellesse arvamusse positiivselt ja kõik äh, muudatusettepanekud, mis me esitame, veelgi toonitavad mainitud eesmärke ja nende rakendamist. proua Komes, palun. ja esimees, ka mina asendan meie raportööri proua Kopat kes äh, palus mul äh, mainida järgmisi aspekte. õigusriigi tugevdamine on endiselt väljakutse kandidaatriikidele ja seetõttu on suureks väljakutseks nende integreerimine Euroopa perekond, Euroopa Parlament jälgib äh, täpselt reforme, mis on võetud justiitssektori äh, uuendamise valdkonnas, seda kõikides kandidaatriikides, eelkõige just korruptsioonivastase võitluse seisukohast. väga oluline on, et Euroopa Liit arendaks välja pikaajalise strateegia selle kohta, kuidas rahastada kodanikuühiskonna algatusi, kaasates organisatsioone, mis on täiesti läbipaistvad, tegelevad korruptsioonivastase võitlusega ja ka organiseeritud kuritegevuse vastase võitlusega. väga oluline on et äh, justiitssüsteem oleks äh, tõhus äh, ja et seda usaldaksid nii kodanikud kui ka äriringkonnad. riigid, kus projektide rakendamisega on viivitusi, peaksid saama rohkem toetust ja julgustust Euroopa Komisjonilt. me oleme arvamusel, et kõik muudatusettepanekud, mis toetavad mainitud valdkondi, peaksid saama meie toetuse. suur tänu ja järgmisena härra Stel, palun. suur tänu, esimees, ütleb härra Stier. ma arvan, et korruptsioonivastane võitlus peaks olema üks Euroopa Liidu prioriteete ja kindlasti äh, peaks olema prioriteet liitumiseelse abi andmisel. näiteks äh, kui siin äh, lugeda Ida-Euroopa riikide ajalehti, näiteks kas või Bosnia-Hertsegoviina ajalehti, siis kohe torkab äh, silma siin pealkiri, mis viitab sellele, et erastamise käigus ähm, raisatakse riigi vara. ühesõnaga korruptsioonivastane võitlus on äh, sellest äh, lähtuvalt äh, väga oluline, ilma selleta pole demokraatlikku riiki ja õigusriiklust. ja küsimus on selles, et mida meie Euroopa Parlamendis teeme selleks, et aidata vajalike institutsioonide ülesehitamist kolmandates riikides. me ei soovi et institutsioonide loomisega tuleks kaasa veel lisakorruptsiooni. osad institutsioonidest on loodud ka Euroopa Liidu ametkondade poolt. volinik Füüle on oktoobri alguseks kutsunud kokku koosoleku, mille eesmärk on tõhustada korruptsioonivastast võitlust järgmisena saab sõna Euroopa Komisjoni nimel laienemise peadirektoraadi esindaja. tänan, esimees. Euroopa Komisjoni nimel kinnitan hea meelega üle, et me oleme nõus põhieesmärkidega mis on äh, kandidaatriigide iseseisvad kohtusüsteemid ja korruptsioonivastase võitluse tõhustamine. ja need eesmärgid sisalduvad ka laienemisstrateegias, äh, mida me esitleme käesoleva aasta oktoobris. meil on uus lähenemine laienemise peatükkidele kakskümmend kolm, kakskümmend neli Euroopa Komisjon hakkab käsitlema neid mainitud probleeme kohe laienemise algusjärgus. ja partnerluskokkulepe, mida me pakume kandidaatriikidele, näeb ette, et me hindame täpselt äh, tehtud edusamme kõikides valdkondades ja vastavalt sellele eraldame ka programmi riikidele finantsvahendeid. ja see kõik on äh, kooskõlas äh, raporti projektis nõutuga. ja komisjoni poolt vastuvõetavad projektid hakkavad sisaldama mõõdetavaid indikaatoreid, et teha saavutatust konkreetseid järeldusi. seda eriti kohtusüsteemide reformimisel ja korruptsioonivastases võitluses. tähtis on arvestada konkreetsete riikide vastuvõtuvõimet sealjuures. kindlasti tuleb äh, läbi viia veel olulisi parendusi, aga vajalikud reformid ei eelda tingimata väga suurte rahasummade investeerimist. ja me täname kõiki parlamendiliikmeid ja raportööre, kes on täna sõna võtnud ja hoolitame omalt poolt, et tegemist on pikaajalise püüdlusega, pikaajalise tervikliku strateegiaga. meil on vaja nendes riikides avaliku arvamuse ja lähenemise muutust ja selleks tuleb pakkuda tuge kodanikuühendustele ja ajakirjandusele ja samas meie omalt poolt äh, peame hindama ka saavutatud äh, edu. me peame toetama isikuid, kes oma arvamusega on võimelised äh, mõjutama arengut nendes riikides. proua Neits, kas te soovite midagi lisada? ei, ma rohkem ei soovi midagi öelda, kui ainult tänada kõiki osalemast selles arutelus ja lõpetuseks tahaksin öelda, et üldiselt me oleme ühel meelel selles osas, mis on nende programmide eesmärk ja eraldatava finantsvahendi eesmärk. nüüd edasi äh, päevakorrapunkt number kaheksa Euroopa Vahemere piirkonna äh, lepingu protokoll, mis käsitleb äh, Euroopa Liidu ja Jordaania vahelist raamlepingut. ja proua Neits, teil on sõna. kolleegid, tahaksin juhtida teie tähelepanu äh, resolutsiooni projektile, mis puudutab Euroopa Liidu ja Jordaania vahelist raamlepingut äh, Jordaania Liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta. seoses, äh, siin on tegemist äh, assotsiatsiooni loomisega Euroopa Ühenduste ja Jordaania vahel ja see tuleneb Euroopa Liidu ja Jordaania vahel sõlmitud assotsieerimislepingust protokoll järgib varasemate sarnaste protokollide põhimõtteid, mis on äh, sõlmitud äh, teiste Vahemere riikidega. nagu te teate, siis nõukogu kinnitas Euroopa Komisjoni poolse soovituse, mis nägi ette naabruspoliitika riikidele osalemisvõimaluse ühenduse programmides. Äh, see jõustus viiendal märtsil kaks tuhat seitse ja sellest lähtuvalt otsustati alustada läbirääkimisi Alžeeria, Armeenia, Aserbaidžaani, Jordaania, Moldova, Tuneesia, Ukraina ja teiste riikidega panemaks paika osalemise tingimused ühenduse programmides ja märtsis kaks tuhat üksteist väljendas Jordaania oma äh, huvi osaleda partnerriikide, partnerriigina Euroopa Liidu naabruspoliitikas läbirääkimised äh, viidi lõpule Euroopa Komisjoni poolt, võeti vastu selgitav äh, memorandum, millele järgnes äh, nõukogu otsus ja siis nõukogu kinnitas omalt poolt teksti, mis on saadetud meile austatud äh, kolleegid, ma arvan, et äh, siinkohal oleks äh, väga oluline, kui parlament toetaks omalt poolt seda protokolli suure enamusega. nagu te teate, siis Jordaania on suhteliselt vaene riik, tal ei ole palju loodusvarasid, näiteks puudub tal nafta ja samas Jordaania mänginud väga positiivset äh, rolli hallates oma piirkonna konflikte. Jordaanial on õnnestunud ennetada paljude konfliktide hullemaks muutumist. Jordaania on pidanud äh, rinda pistma põgenike kriisiga Iraagi sõja ajal ja nüüd äh, on sunnitud äh, Jordaania toime tulema sadade tuhandete põgenikega Jordaan, vabandust, Süüriast. Jordaania riik teeb omalt poolt äh, kõik, mis võimalik, et äh, aidata süürlasi, aga neid on seal kohapeal juba niivõrd palju, et see ähvardab juba Jordaania ühiskonna alustalasid raputada. Jordaania institutsioonid on praegu väga keerulises olukorras ja ma arvan, et meie poolt oleks äh, suurepäraseks signaaliks, kui Euroopa Parlament äh, toetaks selle protokolli äh, sõlmimist suurhäälte enamusega. suur tänu ja proua de Kaiser, palun suur tänu, härra juhataja. ma olen äh, laias laastus täiesti nõus äh, selle suurepärase resolutsiooni eelnõuga, mille äh, meile on esitanud proua Neits ja ma olen täiesti nõus äh, tema analüüsiga tänase Jordaania kohta. mul oleks aga siiski mõningad äh, nüansid äh, võib-olla välja tuua, mis kindlasti ei sea küsimärgi alla selle resolutsiooni üldist väärtust. ütleksin võib-olla nii palju veel aga Süüria põgenike kohta, et et tõsi on, et Jordaania maksab Süüria sündmuste eest väga kõrget hinda ja et see sõda äh, Süürias võib Jordaaniat hakata õõnestama. sellegipoolest äh, on minu meelest äh, kahetsusväärne see, et kuigi Jordaania võttis kaua vastu Süüria põgenikke, seadis ta piiri äh, Palestiina päritolu Süüria põgenikele, mis tähendab seda, et nendel inimestel praegu ei ole ei Liibanoni ega ka Jordaaniasse õigust siseneda ja nad peavad reisima suisa Taimaale, mis tähendab seda, et nende olukord on tõesti väga raske. ma kohtusin äh, Marianne Bouchardiga ja ta tõi äh, minu tähelepanu alla selle küsimuse, nii et ma tahaksin selle kohta ka midagi sisse saada sinna resolutsiooni. veel, ma tahaksin, et tuleks rõhutada positiivsete äh, arengute seas ka seda, et millist äh, positiivset äh, vahendaja rolli Jordaania täna mängib paljudes konfliktides, peaasjalikult Palestiina konfliktis, aga ka teistes konfliktides. Jordaania on vahendajana seega Lähis-Idas meie jaoks väga oluline riik. kolmas asi, tõsi on, et äh, Äh, Jordaania teeb väga suuri jõupingutusi selleks, et viia läbi sotsiaalmajanduslikud reformid. on oluline, et need äh, reformid hakkaksid vilja kandma ja äh, sama oluline on see, et nad oleksid õiglased. tegemist ei ole rahuliku riigiga, seal on väga palju pingeid just nimelt põgenike pärast, neid on väga palju seal riigis protsentuaalselt ja me peame kindlasti toetama režiimi ja valitsust, et nad saaksid äh, sotsiaalse õigluse jalule seada. Need on need mõned äh, märkused, mis ma tahtsin teha ja ma avaldan tunnustust proua Neitsile, mm, seda, kuidas ta väga äh, täpselt ja lühidalt on kokku võtnud selle probleemi olemuse. suur tänu, proua Neits, kas te soovite nüüd midagi lisada? no, tahaksin ainult Veroniki tänada selle märkuse eest, mis ta hetk tagasi tegi ja ma kavatsen üle vaadata seletuskirja ja võib-olla siis me saame siia midagi lisada selle kohta, mida ta ütles ja minu meelest see kõik, mis ta ütles, on täiesti õige ja kohane. okei okay., thank you very much uh,. Yes, the deadline. suur tänu, muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on neljas september kell kaheksateist null null. nüüd teeme lühikese pausi ja annan teile teada. me pidime alustama pool seitse, aga saame alustada varem. aa, kas ta on juba kohal? ootame veel ära meie esimehe, teeme viieminutilise pausi ja siis alustame äh, suursaadikuga ja tegemist on kinnise koosolekuga, meenutan, kinnine koosolek, nagu alati sellistes oludes